Good afternoon, colleagues and pärastlõunat, kolleegid, ja ma vabandan, et natukene hiljem alustame. meil on täna suhteliselt lühikene koosolek. kell kuusteist kolmkümmend lõpetame. ja seega läheme kohe asja juurde. kolm huvitavat punkti. kõigepealt tervitame siin Louise Arbuuri, kes on ÜRO peasekretäri esi-, eriesindaja rahvusvahelise rände alal. mõned teist on kuulsid teda eile ka rändekonverentsil kõnelemas, suurepärane kõne. proua Arbuur äh, räägib siis praegusest olukorrast ülemaailmse leppe valguses ja paneelis osaleb ka Euroopa välisteenistuse esindajad. proua Neitsen, tere tulemast tagasi. ka teie sõnavõtud on olnud meie ees ähm, väga olulised ja härra Morosi äh, rahvusvahelisest rändeagentuurist on ka siin ÜRO Peaassamblee äh, korraldas üheksateistkümnendal septembril kõrgetasemelise konverentsi, mõned meie rahvasaadikutest kolleegid käisid ka seal kohal ja räägiti siis pagulaste ja mm, äh, rändajate suurtest liikumistest, räägiti sellest, et tuleb leida rahvusvahelisel tasandil parem vastus nendele äh, Ähm, väljakutsetele ja probleemidele seoses, see pandi siis kokku New, New Yorgi avaldusse. proua Wikström, proua äh, Tuun ja proua Elis Lain käisid äh, seal meie nimel. selle kohta oleks äh, võimalik öelda nii mõndagi veel, aga võib-olla on mõistlik anda sõna Louis Arburile ja siis äh, saavad sõna kolleegid hiljem ja ilma pikemalt venitamata annan sõna Luis Arbuurile ja ÜRO eriesindajale. ja annan teile siis avasõnavõtuks sõna. palun. suur tänu. suur heameel osaleda mul täna nendes aruteludes rahvusvahelise rändeleppe küsimustes. ma olen väga tänulik Liibe komisjonile Euroopa Parlamendis selle küllakutse eest ja ma tahaksin tänada kõiki paneelis osalejaid tänasel kohtumisel. ma loodan, et meil saab olema otsekohene ja viljakas arvamuste vahetus. ränne on käinud inimkonnaga kaasa algusest ajast, mõned meiegi oleme ise olnud mingil hetkel sisserännanud mehed, naised, lapsed on alati otsinud uusi väljavaateid, ohutust ja inimväärset elu. paljudele eurooplastele on see kogemus ka tunda ja teada. aga ma ei tahaks rääkida siin teile teie enda lugudest, see ole, ei oleks õige, mind huvitab konstruktiivne dialoog. aga ma tahan siiski äh, rääkida sellest, milliseid probleeme see tekitab riikidele ja kodukondadele üle maailma. inimeste liikumine äh, Äh, üle terve maailma, mille tunnistajaks praegu oleme nii Kesk-Ameerikas, Kagu-Aasias, Aafrikas ja Euroopa piiridel ja piiride ümber, on toonud kaasa väga-väga tõsiseid äh, muresid. on äh, järjest rohkem selge, et tõsiasi, et meil ei ole põhimõttelist rände majandamiskava ei ülemaailmsel, regionaalsel ega ka piirkondlikul tasandil, on praeguse olukorra suuresti just tekitanudki meie ees ei seisa mitte rändekriis, vaid rände haldamise kriis ja mis on veelgi olulisem, tegemist on tõsise solidaarsuskriisiga. ja sellepärast ongi siis Euroopa, vabandust, maailma riigi- ja valitsusjuhid äh, koos käinud äh, nii ka eelmisel aastal ÜRO-s, äh, et kuidas rahvusvaheline üldsus peaks vastama sellele ülemaailmsele fenomenile, et liikuma on asunud väga suured öö, öö, pagulaste ja rändajate vood. ja New Yorgi deklaratsioonis äh, tunnustati siis seda, et oluline on äh, hoogsam rahvusvaheline koostöö ja seda koostööd on pakiliselt vaja. tegemist on ajaloolise sõnavõtuga, see hõlmab endast poliitilist tahet jagada vastutust lihtsustada ja tagada turvaline ja korrapärane ränne inimlikul ja inimeste kesksel viisil seda läbi usaldusväärse poliitika, mille aluseks on tõendid, mitte mingisugused arvamused ja, ja reaalsus, mitte soovunelmad. New Yorgi deklaratsioon käivitas väga olulise valitsustevahelise protsessi, mis on praegu eh, siis käigus ja selle kulminatsiooniks saab olema kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpp, kui võetakse vastu ülemaailmne lepe ohutu ja regulaarse rände osas äh, paljude tegevuste kontekstis, sealhulgas ka region-, seas, vabandust, ja sealhulgas regionaalsel tasandil pandi paika ülemaailmsed tegevused, kaasates huvipooled, kodanikuühiskond, tööorganisatsioonid, ärisektor ja nii edasi. ja mõned üldised märkused siis seni toimunud konsultatsioonidest konsultatsioonid keskenduvad kõikide nende inimõigustele, ksenofoobiale vastuastumisele, tuleb tegeleda äh, rände põhjustega ning jutuks on rahvusvaheline koostöö rände haldamise osas. tuleksime nüüd kõigepealt kõigi rändajate inimõiguste juurde. rahvusvaheline õigus näeb juba praegu ette aluse, mille kohaselt ohutu, korrapärane ja regulaarne ränne peaks olema üles ehitatud. liikmesriigid on kinnitanud New Yorgi deklaratsioonis seda, et kõik ähm, migrandid, vaatamata sellele, milline on nende staatus, on õiguste omanikud. ja vaatamata sellele, et aga, et meil on rahvusvaheline õigus ja ka regionaalsel tasandil õigusaktid vastu võetud selles küsimuses, on seni olnud vajaka äh, rakendamisest jäänud ja inimõiguste tagamisel. see auk minu meelest on näha iga päev, see, kuidas, äh, milline on äh, migrantide juurdepääs haridusele, heaoluteenustele, tervishoiuteenustele, regulaarne ränne äh, toob välja, millised on täna migrantide peamised probleemid, nad on mitmekordse diskrimineerimise ohvrid, isegi kuritarvitamise ohvrid. väga paljud töötavad mitteametlikult majandussektoris üsna tihti äh, ekspluateeritakse neid. Nad kardavad vahistamist, kinnipidamist või äh, riigist väljasaatmist. Nad äh, ei ole valmis kuritegusid, mis on sooritatud nende või teiste kogukonnakaaslaste vastu äh, paljastama. kui luuakse nii-öelda tulemüür avaliku teenuste ja rände haldamise vahele, siis on äh, Ähm, viis, kuidas me tegelikult saaksime tagada juurdepääs põhiteenustele, sealhulgas tervishoiu ja haridusteenustele. aga seni pole see olnud valitsuste äh, ähm, meelispoliitika, välja arvatud teinekord kohalikel, kohalikul tasandil nii-öelda pelgupaiga lindades. on neid pagulasi, kes äh, kukuvad läbi äh, juri-, legaalse kaitsevõrgu paljud on aga väga haavatavas olukorras ja nende inimõiguseid tuleb kaitsta. tegemist ei ole siin puhul niinimetatud äh, majandusmigrantidega. Äh, selline lihtsustatud äh, tempel neile ei äh, ütle mitte midagi nende mm, kaitsevajaduste kohta, eriti see puudutab äh, naisi ja tüdrukuid, kes on suurema riski kandjad, saatjad, alaealised, äh, puuetega inimesed, vanemad inimesed, nii poliitikas kui ka praktikas tuleb rõhuda sellele, kui oluline on kõikide migrantide inimõigusi alal hoida, neid rakendada, neid kaitsta, vaatamata sellele, milline on nende ametlik staatus. nüüd tuleksin ksenofoobia ja eelarvamuste kukutamise juurde. vaatamata sellele, et väga mürgiselt on sellel teemal sõna võetud, ei tohiks rändes kui sellises näha probleemi, mida tuleb hakata parandama. ränne võib olla võimestavaks äh, kogemuseks paljudele üksikisikutele ja see, see võib olla oluline panus äh, praegu maailma kõige raskemate probleemide lahendamisel, nagu seda on kliima soojenemine, jätkusuutlik areng, rahvastiku vananemine ja rahvastiku arvu vähenemine. ränne on proaktiivne kohanemisstrateegia, see on äh, skeem vaesuse vastaseks võitluseks, see tagab jätkusuutliku arengu ja see on mootor jõustamiseks ja võrdõiguslikkuse saavutamiseks soolise võrdõigusega saavutamiseks. on oluline, et me lükkaksime ümber mõned eelarvamused ja müüdid, mis on liikmele läinud rände osas ja seda läbi tõendite ja faktide. enamus fakte ja tõendeid äh, maalivad palju parema pildi rändest kui see, millest räägib iga päev meie meedia aga suurenenud jõupingutused äh, olulise andme, oluliste andmete jagamisel on ainult osa võrrandist. Nende jõupingutustega peab käima kaasas tahe äh, tunnistada äh, seda, et seda, et millised on olnud negatiivsed suhtumised ja lükata need ümber. Äh, tööpuudus, julgeolekuküsimused, vastused siin ei saa olla lihtsustatud. kui me ei suuda nendele muredele vastu astuda, kui me ei võta neid legitiimselt, äh, siis on meie dialoog äh, jääb viljatuks, see kindlasti ei toeta rahva, ei suurenda rahva arvamust poliitikatele ja tekitab tahet tegutseda, isegi kui see tegu-, ja eriti siis, kui see tegutsemine on äh, Äh, vääritimõistmisele viib. ja ma paluksin, et äh, rahvasaadikud teeksid rohkem ära selleks, et äh, võidelda ksenofoobia vastu nende inimeste suunas, kes on liikvele asunud, astuda vastu diskursusele, mis on täis väärarusaami, astuda nendele vastu faktide ja tõenditega, et räägitaks sellist retoorikat kasutades, mis viitab nii pagulaste vajadustele, kuid ka nende kogukondade vajadustele, kes nad vastu võtavad, aga räägiksin nüüd siis äh, rände põhjustest. me oleme igapäevastel alustel näinud seda, kuivõrd meeleheitel on paljud äh, mehed, naised ja lapsed, kelle ees on väga suured raskused. Äh, nad seetõttu ohustavad oma elu, seavad oma elu ohtu, et otsida julgeolekut ja turvatunnet kusagilt mujalt need äh, lood ja need äh, teekonnad on aina keerukamad. inimesed üldiselt äh, valivad vabalt ära minna oma kodust, aga teised põgenevad konfliktide, tagakiusumise, diskrimineerimise ja toidu tarnekindlusetuse eest, perekonnaliikmete eraldamatuse, eraldatuse või kliimamuutuste ja erinevate põhjuste kombinatsioonide eest. raske on muidugi öelda et äh, vabatahtliku ja mittevabatahtliku liikumise vahel on äh, piir väga õhuke ja küsitav. nii nagu äh, New Yorgi deklaratsioonis on kirjas, on pagulastel samasugused õigused, nende ees on samasugused väljakutsed tegelikult ja isegi sarnased ohud selleks, et piisavalt äh, ja hästi vastata sellele kriisile, peame meie aru saama ja hindama need põhjused, mikspärast inimesed äh, liikuma hakkavad ning äh, nende vajadustele täielikult vastata kaitse osas. rahvusvaheline kogukond peab tegema rohkem, et tegeleda rände peapõhjuste ja juurpõhjustega, et ränne oleks siiski valik ja mitte, mitte sunnimeetodil juhtuv asi. kui mitte ainult liikumisele sunnimeetodid ei ole muudetud, siis eh, suur hall ala meie tööturul eh, illegaalsete töövõtjate näol on ka asi, mis inimesi sunnib liikuma. ja niimoodi kasvavad ainult teekonna riskid ja kulud ning aina rohkem eh, pagulasi satub põrandaalusteks. nüüd tahaksin äh, Eh, rahvusvahelisest koostööst ja haldusküsimustest rääkida, mis rännet puudutab, sealhulgas ka piiridel. Eh, lõpetuseks, ja see on minu väga oluline aspekt, mida tahaksin rääkida, on rahvusvaheline koostöö ja haldusmehhanismid eh, rände puhul väga olulised selleks, et üleilmne rändepakett saaks rakendatud. nutikad, vastutustundlikud ja rakendatavad koostöö võimalused peaksid aitama üle saada nõiaringist niimoodi, et äh, avalik äh, usaldus äh, oleks suurendatud valitsuste vastu ning ebausk vähendatud pagulaste vastu. keskenduda tuleks piirikontrollile, aga kui kasutatakse ainult seda ja repressiivseid kinnipidamisvõimalusi, siis need mitte ei ole olnud ebatõhusad, vaid on tegelikult raskendanud veel äh, Äh, valitsuse täielikku ja ühiskonna täielikku lähenemist sellele fenomenile, mis meiega saab olema ühes või teises äh, vormis äh, umbes samas proportsioonis järgmisteks aastakümneteks. sellised meetmed nagu abisätete kriminaliseerimine ning humanitaarabi kriminaliseerimine illegaalsetele immigrantidele mõjutavad negatiivselt mitte ainult rändajaid endid, aga ka neid inimesi, kes heas usus äh, Äh, annavad inimesidele abi, kes nende arust on ohus. Äh, administratiivne kinnipidamine on äh, asi, mida rakendatakse ilma igasuguste garantiideta, sealhulgas lapsed ja migrandid on meelevaldsete ja karistavate meetmete meelevallas selleks, et tähelepanu pöörata rohkem, eriti lastele, on eesmärk, mikspärast New Yorgi deklaratsioon loodi. riigid lubasid tööd teha selleks, et äh, laps immigrantide kinnipeetamise äh, tendents äh, lõpeks. pakkudes ohutumaid alternatiivseid erinevaid võimalusi äh, raskele ja ohtlikule teekonnale, sealhulgas erinevaid legaalseid võimalusi peresid ühindada, äh, töökohti leida, on meil võimalik äh, muuta rännet õiguspärasemaks. ja niimoodi toetame me ka tugevat asüülisüsteemi, pakkudes alternatiive nendele, kellel ei ole legitiimselt võimalust asüüli saada ja see väga oluliselt suurendab ka avalikkuse usaldust valitsuse ja riigi tegevustesse daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi libekomisjon mängib äh, võtmerolli tagamaks, et Euroopa Liidu õigusandlus äh, oleks äh, seatud õiguslikel ja poliitilistel baasidel, mis liikmesriigid on teinud rahvusvahelises ja regionaalse tasandi inimõiguste organisatsioonides. Teie nutikas nõuanne on täna sama tähtis kui kunagi varem ja ma olen teie kõrval selles püüdluses. ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest täna siin rääkida ja ootan viljakat arutelu. aitäh! I'm encouraging more spontaneous <laughs> outbreaks. julgustav ja spontaanne aplaus siin komisjonis ja õigel hetkel ka. suur aitäh teile ja ootame küsimusi, tahaksime küsida teie käest tema, teie kogemuste kohta ning eh, inimesi on küll vähe kohal, aga täna on neljapäeva pärastlõuna ja seetõttu on vähe kolleege kohal. suur aitäh neile, kes tulid. ja enne kui arutelu saab alguse, on mul väga hea meel et Euroopa Välisteenistuse kolleeg Lodi Metson on kohal, kes tegeleb inimõigustega globaalselt eh, ja multilateraalsetes küsimustes. Teil on ka võimalik sõna võtta umbes kümneks minutiks. suur tänu ja suur aitäh, et kutsusite mind libekomisjoni ette, mis puudutab eh, rände üleilmset eh, kokkulepet. pärast seda, kui edukalt äh, panustasite eelmise aasta tippkohtumisel, on tähtis see, et te olete kaasatud ja panustate endiselt äh, ka info jagamise kaudu ja mul on väga hea meel, et jagan äh, proua Arboriga siin äh, paneeli praegu, võtmerolli mängib ta kindlasti, mis puudutab rahvusvahelise, valitsustevahelise konverentsi peasekretäri positsiooni, mis teil on järgmisel aastal rändeküsimustes juhtida võib öelda, et uus rändemaastik on see, kus me oleme omavahel kokku tulnud ja tööd teinud erinevate teemavaldkondade osas, nii et see on kõik väga positiivne. tahaksin tunnustada ka eilse migratsioonikonverentsi puhul teid ja õnnitleda äh, ülemkogu puhul, kus praegu riigijuhid tulevad kokku ja räägivad ka rändeküsimustest, mis ikka on endiselt poliitiliselt väga mm, terav teema ma ei hakka siin pikalt taustast rääkima, aga õige on, et me ei räägi rändekriisist kui sellisest, me ei ütle selle kohta enam kriis, aga pigem ütleme hoopis, kuidas me saaksime rännet juhtida äh, turvaliselt, äh, õiguspäraselt ja pidades kinni äh, kaitsevajaduse ja andmise õiguse põhimõtetest. liikuvus kui selline on alati olnud olemas ja G kakskümmend töörühmas, mis puudutas inimeste liikuvust, nägime, seda samuti, tegemist on rahvusvahelise teemaga. ja me ei näe seda mitte ainult Euroopa Liidu ja Aafrika probleemina, vaid toome selle teema rahvusvahelisele areenile ja kollektiivselt võtame vastutuse rahvusvahelisel areenil selle eest, probleemid on ju täpselt samamoodi olemas Ladina-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Aasias, sest maailmas on seitse miljardit inimest ja piiriülene liikumine on Äh, olnud alati inimeste ambitsiooniks. aga meil peab olema mingisugune rändehaldusstruktuur ja meil peab olema mingisugune ka üleilmne juhtimisplaan, me teame et, et seitsekümmend viis või kaheksakümmend protsenti liikumistest toimub sama kontinendi sees äh, nii et meil on vaja õppida, õppida aafriklastelt ja Aasia inimestelt, kus liigid on erinevate kogemuste baasil omad äh, õppetunnid õppinud ja üleilmse kokkuleppe mm, raamiks peaks see saama. siis loomulikult maailm oma demograafiliste olukordade ja riikide stabiilsuse või ebastabiilsusega jääb äh, reaalsuseks meie jaoks me peame nägema seda rändeküsimust praegu võimalusena uut äh, inimeste liikuvust äh, haarava raamistiku loomiseks. ma arvan, et oluline on see, et me näeksime kõike seda asja positiivses äh, vallas, valguses, et me räägime sellest positiivsete terminitega, positiivse narratiivi luues. ja meil on vaja mõelda, kuidas tegeleda suure liikuvusega, mm, hoolimata kõigist siseprobleemidest. kui me me vaatame lisaks Euroopa Liidu välisdimensioonile rände puhul ka siseaspekte, oleme palju õppinud, õppinud ka selle kohta, kuidas partnersuhetes ja koos töötada. tegemist on valitsuste vahelise protsessiga. Šveitsi ja Mehhiko on siin vahemeesteks, me räägime siin õiguslikult mittesiduvast dokumendist, oluline on seda rõhutada ja oluline on ka see, et mitte luua tulevikuks uusi struktuure, aga me tahame, et see kokkulepe oleks äh, oma sisus rikastav ja sellel peaks olema ka mingisugune jätkumeede või jätkutegevused, mis äh, aitavad äh, kaasa sellele, et see ei jääks lihtsalt ühekordseks tegevuseks. kogu selle mõtte sisu, kui me räägime tuleviku väljavaadetest, on see, et see peaks olema pikaajaline strateegiline visioon. oleks hea, kui meil oleks äh, tegevuste tulemusi ja, ja edasisi visioone ka selle protsessi järgmistes etappides. sest nagu öeldud, äh, ränne jääb meiega pikalt, ükskõik, kas me räägime kahekümnest või viiekümnest aastast ja see üleilmne struktuur oleks meie jaoks siis äh, kompassi, kompassiks, mille järgi orienteeruda edasi. ma arvan, New Yorgi deklaratsioon on suurepärane alus selleks see oli hämmastavalt ambitsioonikas ja kõik elemendid on seal paigas, isegi kui need prioriteedid tuleb võib-olla natuke nihutada sinna või tänna, kui edasi liigume. samuti on tähtis, et me saaksime mõned New Yorgi deklaratsiooni elemendid äh, reaalselt praktikasse viia ja et nad oleksid võib-olla eesmärgistatud, kui tahame äh, etapi keskel neid võrrelda, neid eesmärke suured väljakutsed on meie ees, oleme alles al-, tee alguses, aga tähtis on see, et meil oleks äh, tasakaalustatud tekst äh, lõpptulemusena, tähtis on see, et me ka võtaksime vastutuse oma õlgadele ja tunneksime seda, äh, üle saja kaheksakümne riigi on kaasatud, vaja on nad kõik ka reaalselt tege-, tegutsema, utsitada ja loodetavasti on see kõigile võiduks. ilmselt peaksid sellest saama kõik midagi ja me püüame leida äh, Äh, ühtseid huvisid, ühtset nimetajat, mis minu arust juba on olemas. aga äh, oluline on see, et lõpptulemusega oleksid kõik enam-vähem rahul, et kõik midagi sealt saaksid, sest äh, nagu proua Arbor ütles, lõpptähtaeg on silme ees, järgmisel nädalal peame, järgmisel aastal peame kokkuleppele jõuda meil on erinevaid partnerlusi, Euroopa Liidu suhted nende riikidega on tegelikult partnerluspõhimõttele rajatud, mõte siis sellest, et me peame leidma võimaluse meie suhteid organiseerida niimoodi, et kõikide osapoolte jaoks oleks mingid aspektid olemas ja panna see laiemasse konteksti. teine asi, ma arvan, et meil peaks olema konsensuslik lähenemine osaliselt tähendab see seda, et me läheme edasi sealt, kus me olime juba New Yorgi deklaratsiooni puhul, ükskõik kas teemavaldkondade konsultatsioonide puhul, kus kolmas eh, nende konsultatsioonide ring minu arust on hästi toiminud, riikide osalusel olnud eh, suur, aga samuti ka vabakonnaorganisatsioonide oma, mis väga äh, rikkaliku lõpptulemuse on loonud tähtis on, et riigid tooksid kõik midagi läbirääkimiste laua äärde, ükskõik, kas te võtate Pärsia lahe riigid fookusesse, Aasia riigid, kõikidel riikidel on omad kogemused, oma praktilised õppetunnid, mida ka teistega jagada. ja me peame neid kõiki arvesse võtma. nii et minu arust regionaalne dimensioon on väga-väga oluline selles protsessis ja edasi on vaja olla kontaktis paljude partneritega Euroopa Liiduna äh, on meil ju väga suur laiapõhjaline suhtlus üleilmselt, erinevaid dialoog, kanaleid, kust pidi suheta, kust me saaksime nende poole pöörduda ja, ja võtta ka teised riigid endaga kaasa selles protsessis, sest nagu öeldud, teemavaldkonna kaupa konsultatsioonides kõik riigid ei osale ja siin saate te ka teie parlamendina aidata, sest et teil on palju kontakte erinevate riikidega nii et nendega, kes meiega ühtemoodi mõtlevad, riigid on, peame me koostööd tegema, aga ka teistega, läbi üleilmse diplomaatia, erinevat killustusvõimalusi minimeerima ja meie poolt on meil loomulikult vaja seda, et Euroopa Liit oleks ühe häälega kõnelev. me oleme niivõrd olulist rolli mänginud Euroopa Liiduna, sest et meil on olnud väga tugev Euroopa Liidu poolne panustamine, see on olnud väga positiivseks näiteks ja oleme just äh, temaatiliste konsultatsioonide jaoks selle aluseks äh, võtnud kaks vahendajat siin on, nagu öeldud, riiki. Äh, Euroopa Liit sekkub siin ja tegeleb väga laia raamistiku kontekstis, see on olnud väga positiivne ja asi, mida kindlasti peame edasi tegema. sest isegi kui me alati ei näe seda Euroopa Liidu enda sees, siis on selge, et kui oleme Genfis või New Yorgis, kui Euroopa Liit seisab ühtsena koos kahekümne kaheksa liikmesriigiga, siis äh, on see kindlasti oluline. see mõjub, mõju, äh, loob lisandväärtust, mida ei tohiks alahinnata ja me saame ka töötada proua Arbori üldiste eesmärkide suunas. nii et Euroopa Liidu koostöö on ülioluline. eelmine kord ütlesin ma ka seda, et kõik need temaatilised konsultatsioonid, äh, seal mängivad ka parlamendid rolli et oma poolt äh, sisu panustada. läbi selle protsessi muidugi peame vaatama juba edasi tulevikku, mis hakkab saama edasi. me räägime konkreetsetest teemadest, proua Arbor juba viitas nendeni, nendele, ja me peame leidma praktilisi viise, kuidas üleilmset inimeste mobiilsust hallata, see on täiesti maadmurdev äh, sündmus, kuigi ÜRO-s ja mujal oleme rändeküsimustega tegelenud äh, palju aega juba, aga see oleks kvalitatiivne samm edasi, et töötada välja liikuvuse üleilmne raamistik. proua Mogherini on selle ettevõtmise tugev toetaja ja kindlasti tõstatab ülemkogul selle samuti, kuna tegemist on äh, tema lähenemise äh, loogikaga samuti rändeküsimustele tuues väärtust, vastutust äh, ka ÜRO tasandil kaasa, sest ÜRO on selle protsessi tuumaks ja võin öelda, et Euroopa Liit tahab panustada ja toetada teie tööd ja seda protsessi nii palju, kui me saame, tagamaks, et äh, sellest saaks edulugu järgmise aasta lõpus, et meil on kvalitatiivne kokkulepe, mis on oma eesmärgidelt ambitsioonikas ja rohkem kui lihtsalt ühekordne algatus, nii et ooda-, ootused on kõrged, aga töötades koos ja toetust pakkudes saame ikkagi selle protsessi lõpuni. suur tänu teile, esimees! suur tänu, proua Knutsen! enne kui me läheme arutelu juurde, millega oleks hea alustada, eh, saab viieks minutiks sõna rahvusvahelise rändeorganisatsiooni esindaja Eugeni Ambrosi ta on äh, Brüsseli esind-, Euroopa Liidu esinduse juht ja meil on nendega olnud ka suurepärased kontaktid, äh, nii et võib, annaksite viie minuti jooksul ülevaate oma nägemusest ja siis arutelu juurde. tänan, esimees. tänan võimaluse eest täna siin äh, paneelis osaleda koos proua Arbuuriga ja Lottega minu ja meie jaoks on muidugi suur au <clears throat> mõningaid äh, seisuko-, meie seisukohti ka jagada, räägiti, siin juba räägiti üleilmsest paktist ja sellest, millised on peamised teemad, millega peame selles protsessis tegelema äh, teel selle pakti sõlmimiseni. nüüd mõned märkused. üks Euroopa Liidu partner, kes äh, praeguses rändekriisis ja rändevoogudes peab ähm, tegutsema, ehk siis meie, me näeme siin äh, suuri võimalusi, mida kujutab endast see globaalse pakti suunas liikumise protsess selleks, et hallata praegust olukorda. alustuseks üks aspekt, ma arvan, et äh, võib õigust, õigusega öelda et teatud raskused on Euroopa Liidu sees kokku leppimaks mõnes äh, rännet puudutavates küsimustes ja halla, haldamist puudutavates küsimustes. see Euroopa Liidu institutsioonid ei ole sageli ühel meelel liikmesriikide või mõnede liikmesriikidega. on tehtud juba mõnda aega jõupingutusi selleks, et äh, erinevad äh, jõupingutused ja osapooled <clears throat> võiksid olla ühtsed äh, selle maailma kontekstis, kus Euroopa Liit tegutseb. ja see on ka äh, globaalse pakti lähtepunktiks, selleks on New Yorgi deklaratsioon. see võeti vastu, selle võtsid vastu kõik ÜRO liikmesriigid, seega ka Euroopa Liidu liikmesriigid. see kujutab endast raamistikku ja sisaldab äh, üsna põhimõttelisi aluspõhimõtteid, milles kokku lepiti ja millest, mis võivad olla kasulikud Euroopa Liidule ja tema liikmesriikidele, selleks et hakkama saada mõningate nende probleemidega, mis äh, nende jaoks praegu rasked on. ja tuletage meelde, et New Yorgi deklaratsiooni eelmise aasta tippkohtumine oli ajalooline sündmus, sest nagu me teame, ÜRO-s juba pikka aega äh, üritatud maailma liidreid kokku tulla selleks, et arutada rändeküsimusi ja see ei ole õnnestunud. paljud riigid ei soovinud seda kuni eelmise aastani, et see oli seepärast <clears throat> teetähiseks ja New Yorgi deklaratsioon on ka väga oluline. proua Arbuur mainis siin mõningaid aspekte. <clears throat> paljudele meile võib tunduda, et töörände teemadega on iseenesestmõistetav, et iga sisserändaja, vaatamata tema haldusstaatusest, et tal on õigus selle, et tema õigusi kaitstakse, kuid reaalsuses äh, enne seda, kuni sel, selles põhimõttes ametlikult kokku lepiti New Yorgi deklaratsioonis, tegelikult nii ei olnud. seda tingimata ei tunnustatud, seda õigust nii et see on äh, selle protsessi lähtepunktiks, see on äh, raamistikuks, mis äh, võimaldavad Euroopa Liidul rändepoliitikat parandada. ja kuidas muuta see ka sidusaks, see on minu teine punkt. liikmesriigid, kuidas lõpp, tegutsetakse liikmesriikide või Euroopa Liidu tasandil, kuidas regulaarselt tegeldakse erinevate rändeaspektidega. ja veel paar märkust esiteks, pärast äh, keskendumist sellele, mis juhtus Euroopa Liidu rannikutel ja välispiiril, mida teha saabujatega, kuidas olukorda äh, kontrolli all hoida. Äh, sellest oleme nüüd üle saanud, sellest enam kõne, sõnakasutuses ja mõned, kõigi, osades liikmesriikides on vabanetud, mitte küll kõigis. nüüd on Euroopa Liidul võimalus hakata mõt-, vaatama laiemat pilti, vaatama kaugemale äh, oma välispiiride väljakutsetest. ja seepärast on oluline taas tasakaalustada kogu protsessi, on oluline mõõta liikuvuse globaalset mõju, positiivset mõju või väljakutseid, mis sellega seotuvad, ning eemalduda pisut äh, äh, sellest, mis Euroopa Liidus poliitikate kujul on olnud pigem selline kriisi haldus äh, kogu aeg on mõeldud järgmise nädala olukorrale selle, et midagi tuleb kohe ette võtta selleks, et homse päeva probleemid ära hoida ja pole olnud pikemat lähen-, pikemat lähenemist, et ülemaailmne pakt oma globaalsete, äh, oma temaatiliste konsultatsioonidega, see on, on võimalus Euroopa Liidule, kuidas liikuda suunas, kus vaadatakse just laiemat pilti ja ma lõpetaksin, äh, viis minutit olen juba ületanud, ja viimane aspekt, mis ma arvan, on äh, suurepärane võimalus Euroopa Liidu jaoks, on selle üleilmse pakti sõlmimise protsessis teha tööd selle nimel, et äh, suurendada omaenda ühtsust rändepoliitika osas, see on riikide pädevuses olev protsess, Euroopa Liit valmistas ette eelmise aasta tippkohtumise ja teda ja ja teda on julgustatud järjest rohkem olema ühtne, järjest rohkem ütlustama oma seisukohti. loodetavasti aitab see kaasa koordineerimise parandamisele, poliitikate ühtlustamisele liikmes, Euroopa Liidu liikmesriikide seas. tänaseni on see olnud üsnagi killustunud, sest igal liikmesriigil on praktiliselt omaenda poliitika paljudes valdkondades. nii et äh, see protsess tegelikult on täiendav äh, võimalus liikmesriikidele edasi liikuda sidususe ja tegevuse ühtsuse suunas. Äh, ma lõpetan siinkohal, kuna mu kõneaeg on läbi ja tänan veel kord võimaluse eest sõna võtta. suur tänu kõigile kõnelejatele ja eriti meie erikülalisele proua Arbuurile. tänan teid ka eilse osaluse eest. enamus kolleegidest, kes on täna siin, äh, võtsid ka osa eilsest kokkusaamisest, kuulsid, kuulsite ka nende sõnavõttu. kõne on, see suurepärane kõne on siin meil ka olemas, kolleegid. Äh, võtame nüüd äh, mõned sõnavõtud ja siis te saate, siis esinejad saavad lõpus vastata alustuseks, alustuseks Birgit Sippel. suur tänu, esimees. suur tänu esinejatele. Äh, ma väga, hindan väga kõrgelt seda, mida te ütlesite oma sissejuhatuses, selleks et me peaksime keskenduma just positiivsetele märkidele, mida võib täheldada rände ja koostöö valdkonnas. siiski, tulles tagasi proua Arbori sõnade juurde deklaratsiooni kohta paraku ma pean ütlema, et deklaratsioone on olnud palju, on olnud positiivseid deklaratsioone rände vallas, aga praktikast rääkides ei ole asjad sugugi nii positiivsed. ja väga äh, lihtne näide, kindlasti ei saa midagi öelda piirikontrolli vastu, väga õige äh, piir, kaasa arvatud äh, Euroopa Liidus meie välispiiri kontrolli, välispiiri kontrollimine on oluline, aga kui rände kontekstis keskendume ainult piirikontrollile ja teistele repressiivsetele meetmetele, siis pagulaste jaoks, kellel on ka tõepoolest põhjust põgeneda oma päritoluriigist, siis muudame rände nende jaoks järjest raskemaks ja nii toimides tegelikult äh, toetame inimkaubitsejate tegevust. ja kui me kuulame, mida räägivad meie juhid piirikontrollis, nad ütlevad, oi, see on väga oluline ja me peaks, võiksime sellisel viisil äh, pagulaste arvu vähendada. ei, me vähendame nende arvu, kes tulevad meie piiridele võib-olla küll. kuid positiivne areng, mis võiks olla positiivne, mina näen, et on suurenenud natuke teadlikkus äh, sellest, äh, mida parlament otsustas juba mõni aeg tagasi niinimetatud holistiline terviklik lähenemine. ehk siis, et äh, me tõesti peame haldama rännet. Euroopas on väljakutseid vastuvõtu integratsiooni osas, aga on väljakutseid ka väljaspool Euroopat, äh, rääkides rände põhjustest ja tuleb äh, leida lahendused mõlemas valdkonnas. tagasi tulles rahvusvahelisele tasandile on üks lootusekiir, millele mina tahaksin keskenduda ja millega ja, ja mida ma tahaksin näha, et see teostuks, see lootus. mõnikord meile meeldib üksteist süüdistada. kes peaks tegema esimese sammu selleks, et olukorda parandama, kes peaks eeskuju näitama rände haldamises? ja ma arvan, et Euroopa kontinent, Euroopa Liit, mille ees on suur rändeväljakutse, kandes ka vastutust mõningate rändepõhjuste eest me ei tohiks öelda, et oo oh,, et me nüüd vaatame ja ootame, mida rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO või teised teevad. mina äh, tahaksin, et liikmesriigid võtaksid vastutuse ja näitaksid ise eeskuju, kuidas hallata rännet nii liikmesriikides kui ka väljaspool Euroopa Liitu ja alles siis äh, saaksime Äh, rahvusvahelisel areenil öelda teistele riikidele, näete, meie tegime, mis me suutsime, meie oleme seda hallanud ja nüüd me nõuame, et ka teie ühineksite meiega ja teeksite sama. sellist ma, asja ma juhtumas veel näinud ei ole, aga ma tahaksin seda tõepoolest näha, et Euroopa Liit niimoodi toimiks, ei poeks peitu rahvusvaheliste organisatsioonide selja taha, vaid astuks ise esimese sammu ja tuleks tagasi tervikliku lähenemise mõtte juurde, äh, teeks algust ja nõuaks siis jõuliselt ja kutsuks üles ka teisi sarnaselt toimima. suur tänu, proua Veržia. tänan, esimees. nagu rõhutasite, äh, mitmed meist osalesid eilsel konverentsil, samuti proua Arbuur. Teie sõnavõtt oli tõeline värske õhupuhang nende kõigi sõnavõttude seas, mida ma kuulsin. ma jagan väga seda kõike, mida te ütlesite, olen teiega ühel meelel. tõesti on palju jäänud teha. Äh, ja me peame tuginema faktidel. ja tahaksin mõned nendest meelde tuletada. räägitakse kahesaja neljakümne neljast miljonist rändajast maailmas mõnedel andmetel ja unustatakse seejuures et see on kolm koma kolm protsenti rahvastikust täna ja kaks koma üheksa protsenti oli see üheksakümnendatel aastatel ja näha on, et nende inimeste arv on kasvanud, rääkides aga üldiselt liikuvusest, tundub mulle, et põhimõtteliselt see rändajate arv ei ole siiski nii palju kasvanud. ja ma arvan, et me peaksin seda, seda jõulisemalt rõhutama. ja teiseks, mind üllatab see, et me sageli unustame Euroopa rändajate paigutamise sellesse konteksti kuuskümmend miljonit rahvusvahelist rändajat on tegelikult eurooplased. Euroopa mandril on viissada miljonit elanikku, kolmkümmend neli Aafrika, kolmkümmend neli miljonit Aafrika rändajat, kus elab üks koma kaks miljardit elanikku, kaheksakümmend protsenti rahvusvahelistest rändajatest on Aafrika-sisesed rändajad. seepärast, kui meie riigid kannavad oma vastutust, siis tuleb see kõik asetada rahvusvahelise konteksti ja kui te ütlete, toetume faktidele, siis ma tahaksin, et me asetaksime kõik selle just sellisesse konteksti, et me ei oleks võib-olla nii etnotsentrilised, läänemaailma kesksed ja et me vaataksime ülemaailmsemalt rändeküsimust. ja lisaks ma olen igati nõus äh, teie väitega, et äh, kõikidel rändajatel on õigused, sõltumatud nende äh, olukorrast. kolm raportit äh, rõhutavad seda. üks oli minu enda raport, see puudutas rännet ja inimõigusi kolmandates riikides. seda tuletati meeldima Kienge Metsola raportis ning äh, samuti Dias de Mera ja Valenciano raportis seal räägitakse, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad alla kirjutama rahvusvaheliste äh, töörändajate äh, konventsiooniga ühinemise vajadusest ja ma arvan, et see on oluline. ja kui asju vaadata <clears throat> pikemas perspektiivis, siis ei tohi rääkida mitte ainult sellest rändest, mis tekitab probleeme, vaid kogu rändest ja ma olen seda öelnud siin juba varem ja ütlen veel kord, kaks koma viis miljonit inimest ligikaudu igal aastal tulevad Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikud pikaajaliste viisadega, rääkimata veel Euroopa-sisesest liikumisest. Nendest inimestest on viissada tuhat ukrainlast, kakssada viiskümmend tuhat indialast, kakssada viiskümmend tuhat hiinlast, kakssada tuhat Ameerika Ühendriikide kodanikku. millal me nendest arvudest hakkame avalikult rääkima, näitamaks, et tegelikult ränne on palju keerukam nähtus, et ei ole ainult problemaatiline ränne. ja siinkohal ma lõpetan, härra esimees. see, kuidas meie läheneme sellele küsimusele on minu jaoks ja ma ei teagi, kuidas seda nüüd öelda, meie nägemus on järjest rohkem rassistlikum ja ksenofoobsem. Need rändajad, kellest räägitakse, on need, kes tulevad lõuna poolt. Need, kes äh, tekitavad probleeme mitte minule, aga nendele, kes meid valitsevad. nii et ma arvan, et me peame tegema jõupingutusi selleks, et kõik need arvud toodaks esile, kui me tahame välja tulla sellest tupikust, kuhu me praegu oleme jõudnud. sest faktid tähendavad ka seda, et meil on hoopis laiem vaatenurk, et me ei, ei räägiks ainult ühtedest asjadest, nii et ma tahaksin, et see oleks ka kõige palju nähtavam neist dokumentidest, mis, mida me saame kasutada. minu meelest me keskendume liiga palju ebaseaduslikele rändele ja pagulastele, samas kui tegemist on laiema mobiilsuse teemaga, nagu te ka ise rõhutasite, millest kõik saavad kasu. ja viimati, kui te käisite meie ees esinemas, rõhutasite te seda aspekti pisut rohkem, seda üldist liikuvuse aspekti ja mul oleks hea meel, kui te seda veel natuke kommenteeriksite. Te ei kõnelenud liiga pikalt, väga tore. ja meie ees on siin suurepärane kahe, kakskeelne kanadalanna, nii et see oli ka väga tore. kolleeg, kes oli ka New Yorgis Äh, on järgmine kõneleja äh, Rosa von Tunnun Hohenstein. Um, <laughs> suur tänu. ma olen täiesti nõus mõlema kolleegiga ja mulle tõesti avaldas väga muljet ka eilne üritus ja mul on väga hea meel, et selline üritus sai toimuda. <clears throat> Äh, väga diplomaatiliselt öeldi siin, et Euroopa Liidus me mingil määral on meil killustatud ränd-, poliitikat rändajate ja rände osas. meil on väga fragmenteeritud, väga killustunud poliitika. <clears throat> mina ise olen poolatav, nii et ma tean, millest ma räägin. me saaksime sellest killustatustest üle Euroopa Liidus mingil määral, kui oleks meil parim kommunik-, parem kommunikatsioonipoliitika. et me suhtleksime kõikide nende liikmetega, keda mainis ka proua Veržia. kui me räägime piirikontrollist, tugev piirikontroll on samuti hea kommunikatsioon nende populistide suhtes, kes panevad pagulased kokku terroristide, moslemitega äh,, ja kes äh, ehitavad oma võimu üles kodanike hirmule. hirm on selline asi, mis väga kergesti levib. lisaks sellele killustatusele poliitikas, kui ma kuulen, kuidas seda, kuidas see piirikontroll toimib erinevates riikides, mida ma olen külastanud, olen ka inimestega rääkinud nendega, kes otsustavad rändajate staatuse üle, kes Euroopasse tulevad. tavad on niivõrd erinevad, mõnikord niivõrd kohutavad ja ebaõiglased, et see on lihtsalt uskumatu. kui ma kuulan, kuulen nomaadidest, keda küsitletakse, küsitakse, mis on nende lähim linn naabruses, nad ei tea lihtsalt, mis linnad seal on, nad ei tea, kui palju inimesi kusagil elab ja siis küsimuste esitaja ei usu neid, et nad päriselt ka tulevad sealt, kust nad väidavad, nad tulevad ja näiteks nad on kirjaoskamatud, aga noh, see on teine teema. kui me kulutasime rohkem aega ja raha, jõupingutusi, teadmisi sellele, kuidas äh, teavitada, kuidas äh, võidelda nende vastu, kes levitavad hirmu ja, ja tuginevad sellel, oleks ka lihtsam ühtsele poliitik-, ühtsed poliitikad, ühtseid tavasid üles ehitada ja oleks ka pa-, parem kodanike kaasatus meie ühisel kontinendil ja see oleks minu esimene märkus, suur tänu. suur tänu, proua Winberg. suur tänu. New Yorki deklaratsioon ülemaailmne solidaarsus, see kõik kõlab väga kenasti. aga kõik ei ole nii roosiline. jääb mulje teid kuulates, et see kõik on nii tore, aga mis siis koha peal toimub, vaatame Euroopa Liitu. aastaid juba oleme üritanud vabatahtlikku solidaarsust saavutada. jah, see on tähtis kuid see ei toimi. nüüd on meil kohustuslik solidaarsus Euroopa Liidus, millest räägitakse. see ei ole, seda ei ole veel läbi surutud, aga tundub, et see jõustatakse, äh, siis äh, ähvardatakse trahvidega või et äh, toetused jäävad välja maksmata. kuidas teie hindate seda tüüpi pealesunnitud solidaarsust, mina sellesse ei usu. Argur, te rääkisite alternatiividest nende jaoks, kes abi ei vaja. nagu me teame, enamus nendest inimestest, kes Euroopasse tulevad, seitsekümmend protsenti on tegelikult äh, majandusrändajad. kas nad vajavad abi või eh, kas nad vajavad abi õpinguteks, sinise kaardi süsteem, kolm tuhat aastat on, kolm tuhat taotlust aastas, eh, legaalsed sisserändeteed, mida te sellest arvate? oleme kuulnud eh, ka teateid kuuest kuni seitsmest miljonist inimesest Aafrikas. kes on, kes asu, on just asumas teel Euroopa suunas kuus kuni seitse miljonit, kes kavatsevad liikuda Euroopasse, kuidas seda, seda küsimust äh, näete? Äh, kuidas rahvastik kasvab nendes riikides? Äh, kuidas te nende riikide tulevikku näete? kümme, viiskümmend aastat edasi, arvestades sellist demograafilist arengut ja rändajate arvu, kes tahavad Euroopasse tulla, kas te saaksite sellele küsimusele vastata? Uh, ja Sofi Intveld saab sõna. ja ma, kui lubate, teen siin märkuse, pidas üsna hea kõne eile sellel teemal see oli kuskil seal lõpupoolel, proua Arbuur, teie olite juba vist lahkunud, aga proua Sovintvelt, te võite korrata mõningaid osasid oma kõnes, mitte tervet. Claude, noh, nüüd paned lati küll kõrgele, ütleb proua Intvelt. ma üritan eelkõneleja sõnavõtust toibuda Äh, mina nimelt arvasin, et äh, põhjamaalased on solidaarne rahvas ja tuntud solidaarsetena ja nüüd eelkõneleja rääkis pealesurutud solidaarsusest, siis see küll mind üllatab. üks märkus ja üks küsimus. on üsna üllatav, kui me vaatame nende inimeste arvu, kes on Euroopasse viimase pooleteist aasta jooksul tulnud, jah, neid inimesi on palju aga lõppkokkuvõttes räägime me ikkagi null koma kahest, null koma kolmest protsendist Euroopa elanikkonnast. kui me nüüd arvame, et meie identiteet ja meie elustiil on null koma kolme protsendi pärast ohus, siis võib-olla meie identiteet ei olegi nii tugevatel alustel, võib-olla see on see küsimus, mis tuleks enda käest küsida, aga see selleks. Euroopa Liit peaks rääkima natukene täpsemalt keelt täpsemalt keelde, liikmesriigid, nõukogu, kes täna istub siin Brüsselis koos, kakskümmend kaheksa üksikisikut, ei suuda jõuda mitte mingisugusele kokkuleppele. häbiväärne on see, et eh, nad eh, sõlmivad diktaatoritega lihtsamini kokkuleppel kui omavahel. ja me näeme, et eh, praegu on selline kalduvus, et, et see probleem kantakse välja Äh, kellegi teise õlule. Türgi õlule paneme selle, Eritrea õlule, Sudaani õlule, Liibüas ja neid äh, säravaid äh, näiteid demokraatlikest ja inimõiguste sõbralikest riikidest on veel teisigi, kellega me tehinguid sõlmime. teinekord liikmesriigid, tuleb tunnistada, komisjoni kaasmahitsemisel tegutsevad täiesti väljaspool Euroopa Liidu äh, aluslepinguid ja see on mugav lahendus, standardid ei kehti, demokraatlikku järelevalvet ei ole, kohtus ei ole võimalik pöörduda ja vastutust ei kanna ka keegi. valitsusjuhid, äh, poliitikud pigem äh, räägivad õudusjutte äh, rahvale selle eest, et need hirmutavad välismaalased ujutavad meid üle, selle asemel, et rääkida sellest, et me eh, tegelikult astume õige sammu, et eh, me aitame inimesi eh, koha, räägivad sellest, et tuleb natukene aidata neid inimesi, niikuinii tahavad pigem koju jääda ja nii edasi. Need skeemid, millest räägitakse üsna vähe, Türgi skeem või see, et üheksakümmend miljonit eurot on andnud Liibüa rannikuvalvele, mis iganes see veel on, või antakse Eritrea ja Sudaani äh, Äh, diktaatoritele ka miljoneid ja peavad seda siis suureks edusammuks. kui teie räägite Euroopa rahvaga, valijatega, milline see vastuvõtt regioonides tegelikult välja näeb, mida see inimeste jaoks äh, tähendab ja kas teie meelest on ka see olnud nii edukas? suur tänu. lubage mul ka küsimuse esitada meil on palju huvitavaid külalisi küll äh, siin komisjonis, aga äh, tihti meil ÜRO äh, esindajaid ei ole ja Kanada esindajaid ka mitte, me käisime ise alles hiljuti Kanadas lähetusel ja ja teil on ka teatud arusaam Euroopa Liidust, see tuli teie kõnest eile välja ja ma tahtsingi küsida äh, lähenemiste kohta äh, mina olen ise ka sisserännanu võib-olla uudiseks teile, ma jõudsin äh, Ühendkuningriiki Indiast ja ma tean, milline on nende kogukondades valitsev ohust, õhustik, äh, kes ei ole Euroopast pärit ja kes ei ole valgenahalised. Teie kõne eile ksenofoobia osas oli väga ausameelne. see oli äärmiselt poliitiline minu meelest, aga väga aus. inimesed tegelikult äh, näitavad alati üles vastupanu teistsuguste inimeste vastu. Kanadas loomulikult ka süsteem ei ole ideaalne, see pole kusagil Euroopas nii, noh, üsna, üsna perfektne. no vot, kohtunikud ongi sellised. siin on veel üks kohtunik, täpselt samasugune nagu teie. eiran, mis te ütlesite, ütleb härra esimees ähm,. ideaalne ta ei ole, aga üsna ideaalilähedane on see Kanada süsteem aga kuidas te muutsite äh, inimeste vaimsust? Euroopas äh, on teatud närvilisus õhus. proua Intvelt ka just ütles seda, et et äh, räägitakse sellest, et äh, me kogu aeg sellest, et Euroopa on suhteliselt väike piirkond, et Balti riikides üldse ei ole pagulasi ja see on probleem, miks inimesed ei ole neid valmis äh, vastu võtma, tulemuseks konfliktid ja julgeolekuprobleemid, kõik neid kaalutlusi tuuakse kogu aeg välja. Äh, aga aluseks nendele argumentidele on elanikkonna arv, tegelikult rassism, millised oleksid siis need proaktiivsed meetmed, mis tuleb ähm, inimeste vaimsuse muutmiseks Lääne-Euroopa riikides? millal jõutakse sellesse hetke, et rahvas saab aru, et äh, sisserännet on vaja? Te ütlesite oma kõnes, et seda on vaja. aga tõsiasi praegu on see, et meie poliitikad ei ole suunatud sellele. meie legaalse rände vahendid on täiesti olematud. sinisele kaardile, seda üritame läbi suruda, aga liikmesriigid on kõik sellele vastu. ja ongi kogu lugu. legaalseid koridore me eriti ei paku paljud meist, ka siin viibijad, tegelevad äh, nende progressiivsete teemade kallal, aga probleemiks on meie piiravad kontrollimeetmed, millest paljud ütlevad, et nad ongi huvitatud. aga mis siis Kanadas juhtus? et äh, inimeste meel muutus, nende, nende lähenemine oli palju tasakaalukam ja et nad nägid väärtust sisserändel, mitte ainult siis valge nahaga inimeste poolt, vaid ka riikidest, kus inimesed on teist rassi ja teistmoodi mida peavad valitsused tegema, milli-, milline on see poliitika, mida tuleks rakendada või vabaühendused? ma tean, et see küsimus on väga laialivalguv, aga meil tihti ei ole selliste külaliste paneeli, kes oskaks isegi vastata sellele küsimusele. kas on veel keegi, kes soovib midagi küsida? Barbara Spinelli tuli hetk tagasi, aga pärast võime lisaküsimusi ka veel esitada. proua Kinnitši. suur tänu, esimees ka mina olen kohtunik, sellele härra esimees viitaski. üks nendest inimestest, ähm, kes on siis täiuslik, kõneleja ütleb, et ta teeb nal-, nalja. aga kohtunik ma olen ja teatud kogemused mul on, pärit olen Sitsiiliast, Itaaliast meie sisserändajate vastuvõtu tingimused ja lähenemine on äh, väga pika aja jooksul välja arenenud, Sitsiilias on ikka ja jälle inimesi jõudnud mujalt. kogu see rände küsimus, inimesed jõuavad meieni väga rasketes oludes, tihti läbinud on nad läbinud väga traagilisi sündmuseid, põgenevad sõja eest ja konflikti eest ja on teel tohutult kannatanud. on võtnud selle meeleheitliku reisi ette, see ei ole mitte mingisugune lootusest kantud reis, eh, mille nad eh, Euroopasse ette võtavad, vaid eh, meeleheitest kantud reis me oleme teinud tohutuid jõupingutusi, et äh, sellega kaasnevaid probleeme lahendada Euroopa tasandil, kohalikul tasandil, vabaühenduste tasandil, kodanike tasandil. kodanikud, kes koondavad jõupingutused, et äh, kuidagi need inimesed vastu võtta. mitte alati esimesel saabumise hetkel, vaid pärast hiljem üritavad neid inimesi kaitsta. näiteks alaealiste puhul, kellel ei ole saatjat kaasas. aga Euroopas on äh, samas teised riigid, kes äh, ehitavad müüre üles. noh, ei saa just teile materiaalseid või vabandust, füüsilisi takistusi, vaid ei võ-, ei võta ka inimesi vastu. tuleksin tagasi selle juurde, mida Claude hetk tagasi ütles Ühendkuningriigi kohta ka. Need riigid, kellel on see traditsioon, kellel on see suutlikkus olemas avatuse näitamiseks, nendega meil muret ei ole, aga on teisi riike, kelle, kelle puhul meil on selle lähenemisega probleem, mida nendega teha, et ka nemad ähm, meiega ühte paati tuleksid, te ütlesite ise, et sisseränne on probleem mõnikord, aga see, see on ka suur võimalus ja sellest tuleb rääkida positiivselt, sellele tuleb läheneda õiget moodi ainult. ja üldiselt poliitilisel tasandil Euroopa Liidus me ei näita õiget lähenemist. asi läheb meil kiiva. inimesed räägivad muredest, probleemidest, teistsugustest inimestest, kes tuleb meie sekka võtta kelle igapäevaelu näeb teistsugune välja kui meie oma. kuidas meie riikidena võiksime saada aidata? kuidas meie saaksime panustada sellesse, et Euroopa Liidus luuakse tõeline solidaarsus, mitte kohustuslik või pealesurutud solidaarsus, vaid et äh, tõesti äh, tekiks päris solidaarsus. trahvide pealesurumine riikidele, kes solidaarsust üles ei näita, on minu meelest väga kurb mõte, sest et tegelikult peaksid asjad olema risti vastupidi. ja mida teie võiksite oma kogemuse põhjal Kanadast meile siis soovitada, kuidas äh, muuta see asi natukene positiivsemaks? suur tänu, Katriina. Dublini äh, ummikust äh, rääkimine tõesti on äh, asi, mis meile kõige rohkem muret tekitab. aga Barbara Spinelli veel, palun. suur tänu, esimees. ma vabandan, et ma jäin hiljaks tänasele kohtumisele. mul oli nimelt üks teine kohtumine. aga võib-olla minu küsimused ongi juba ära küsitud, aga küsin ikkagi nimelt äh, tagasisaatmine ja Liibüa. ÜRO esindajale oleks mul küsimus, et milline on ÜRO seisukoht selles osas, et meie koolitame Liibüa rannikuvalvet? ÜRO eriesindaja Liibüas äh, ütles paar päeva tagasi, et ta oli tõsiselt mures muretsete selle kava pärast? ja ta ütles meile, rahvasaadikutele, et vaadake Youtube'is täpselt järele, kuidas koheldakse ähm, sisserännanuid äh, Liibüa rannikuvalve poolt, kellele antud siis on ülesandeks tegeleda nende inimestega, kes tagasi saadetakse või siis merre tagasi visatakse. vaatamata sellele, millised on õigused, mis on endale tagatud rahvusvaheliste lepingutega ja rahvusvahelise õigusega. ma olen väga-väga mures selle asja pärast, sest et Itaalia on nende operatsioonide esiliinil meid mõjutab see leping äh, Liibüaga kõvasti ja ma vabandan, kui küsimus on juba ära küsitud. Barbara, ei ole muret, äh, hea küsimus, äh, viidati küll sellele lühidalt, aga mitte keegi ei esitanud nii head küsimust ja Euroopa välisteenistuse esindaja proua Knutsen on ka siin ja kindlasti vastab sellele täpsemalt. eile tõstatati need küsimused ka. annaksin võib-olla sõna Louise Arborile kõigepealt ja siis teistele külalistele, Luis, kui soovid, siis palun äkki vastad nendele küsimustele. suur tänu, väga huvitavad küsimused, huvitavad seisukohavõtud ja paljud väljendatud mured, neid ma toetan ja jagan, aga mitte kõiki, ma ei vasta üksikult küsimustele, vaid üritan vastata kuidagi üldiselt kõigepealt eh, poliitika tegemine, poliitika, poliit- ähm,, arvamuse, rahva arvamuse kontekstis ei ole väga raske. teinekord on raske leida õigeid meetmeid, kuid väga lihtne on eh, poliitilisi otsuseid langetada, kui rahvas on teiega ühes paadis. raskem on asi siis, kui äh, tuleb võtta liidri roll, kui on vaja tõesti juhtida, juht peab olema arvamusliider kui nende seisukohta, arvestades oma seisukohta, et, et avalik arvamus liigub vales suunas. demokraatia, ma saan aru, peab äh, olema tundlik selles suhtes, aga ei äh, peaks äh, valearusaamadest lähtuma Äh, inimeste seisukohad üldiselt on äh, jah, teinekord erinevad, minul on võib-olla teistsugune seisukoht näiteks surmanuhtluse osas ja selliseid lõhestavaid teemasid on, aga mina arvan, et kui keegi on riigijuht, siis ta peab ka juhtima, ta peab äh, kuidagi veenma, minu meelest on inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei taha või ei saa saada veendud nad ei ole valmis reaalsusele ja faktidele otsa vaatama ja õiges suunas minema hakkama, noh, nende inimestega on siis nagu on. ja nüüd see konkreetne teema, minu meelest meil ei ole praegu vara oodata mingisugust suurt äh, äh avaliku arvamuse muutust, et oleks võimalik mobiliseerida nad siis õiges suunas liikuma. praegu peavad tegutsema juhid, liidrid, liidrid ja juhid, kes praegu astuvad vastu Äh, sellele arengule, et äh, tunded on olulisemad kui faktid. Äh, praegu ajad on lihtsalt sellised ja kahjuks meil ei ole piisavalt kollektiiv, kogutud aineid, et igale elemendile toetust leida. no vaadake näiteks toetuste ülekandmist, no meil ei ole andmeid maailma tasandil selle kohta, milline on kõige parem lahendus me peame lähtuma üldpõhimõtetest ja ma arvan, et Euroopa oleks praegusel hetkel väga nutikas, kui ta lähtuks sellest, äh, mille alusel Euroopa ongi saanud selliseks atraktiivseks kohaks, äh, vabaduse ja jõukuse piirkonnaks. ega see ei olnud äh, lihtsalt, ei läinud õnneks Euroopale, et see nii on. selle taga on poliitikad, poliitikad, mille aluseks on inimõigused ja nii edasi. ja praegu minu meelest ongi väga õige aeg tulla selle asja juurde tagasi ja üle vaadata see äh, Äh, vaadata otsa sellele probleemile põhimõtete najal. mina ei pea teile siin mitte mingisugust epistlit, teie suudate oma probleemid ise paremini lahendada, aga üldiselt ja ma kavatsen sedasama öelda Ladina-Ameerikas, kellel on üsna mitu väljakutseid, mis äh, avalduvad äh, teinekord väga erinevalt või Filipiinidel, Indoneesias või Bangladeshis inimesed, kes, äh, kellelt, kelle, kust lahkub väga-väga suur osa elanikkonnast, sealhulgas palju naisi, kes töötavad näiteks Pärsia lahe riik, lähevad Pärsia lahe riikidesse tööle, kus on kaheksakümmend protsenti võõrtöölisi. Teie ise saate oma probleemid kõige paremini lahendada, aga mina ütleksin omalt poolt, et teil ei ole praegu vara jääda ootama, et äh, arv, rahva arvamus teie äh, Äh, ka ühte paati tuleb, teie peate hakkama seda arvamust kujundama. ja, ja teie peate kujundama poliitikat, mille aluseks on faktid. me oleme loomulikult kõik oma ajaloo poolt kujundatud, istun täna siin teie ees rahvusvahelise ametnikuna, ma ei ole siin kanadalasena, ma ei esinda Kana valitsust, aga loomulikult olen ma ise oma äh, taustatoode ma tõesti arvan, et meie süsteem on peaaegu et ideaalne seni öeldi ikka ja jälle, et Kanada on ainus äh, riik maailmas, kus äh, pagu-, äh, immigratsioonimeelse poliitikaga on võimalik valimised võita. ei ole see asi selles, et me ole, oleme moraalselt kõrgemalt seisvad kui teised, meil on tohutu territoorium, meil on omad vajadused, Kanadasse on väga palju inimesi sisse tulnud aegade jooksul, Eh, kõikvõimalikud tüüpi sisserändajaid ja pagulastest rääkides hiljuti käivitasime me väga eduka kogukonnapõhise programmi, kus ühe küla või linna inimesed tulid siis kokku, kogusid kolmkümmend tuhat dollarit, et rahastada ühe pere ümberasumist, eh, tohutu rahahulk nende piirkondade jaoks. ja kõik tundsid ennast väga hästi no realistlikult rääkides, nendel on, meil on see luksus, et me saame niimoodi inimesi üle tuua. asi on selles, et keegi ei tule meile paadiga üle Atlandi ookeani, ei hakka keegi väiksepaadiga tulema või Põhja-Jäämere kaudu. ja alles hiljuti, hiljuti veel oli meil ainult üks maapiir äh, maismaapiir, äh, mida keegi küsimärgi ei ole seadnud, no vahepeal poliitilised arengud on äh, asja muutnud, aga see selleks. aga üks asi on muidugi inimestele pistlik lugeda sellest, et mida nad peaksid tegema või ei peaks tegema. üks osa, mis on põhjus, miks me ei ole ideaalne, on see ja loon, räägin sellega seoses ühe loo, loo, mis on minu arust huvitav. nimelt ajalehest oli eelmisel nädalal Kanadas lugeda tervest reast eh, korporatsioonidest Montrealis sealhulgas ka paar suur vabaühendust, kes vab-, humanitaarsektoris tegutsevad, kes ajakirjanike toel avastasid, et osa nendest inimestest, kes töötas ettevõtte jaoks, mis öösel öö, hoonet koristavad, ehk need siis need inimesed, kes hakkavad tööle siis, kui meie lähme koju ja hakkavad siin tualette ja kontoreid puhastama, need inimesed maksid selle teenuse eest korralikku hinda aga see koristusfirma oli samas tellinud samas palkas ebaseaduslikult riigis viibivaid inimesi, eh, maksis eh, nendele eh, väga madalat palka ja artikli toon oli väga selge, et ei süüdistatud pagulasi, vaid süüdistati meid ja häbistati kõiki, kes endiselt sallivad süsteemi, kus on mingisugune varimajandus, mis tegutseb põranda all, kus lubatakse inimeste kuritarvitamist. ma ei tea, mis rahvas sellest arvab, ma ei ole Kanadas olnud, aga vähemalt artikli toon selline oli ja minu meelest see toon on ka õige. Äh, räägiti siin arvudest, millega ma ei ole kursis, proportsioonide kohta ja nii edasi. kõigepealt see ülemaailmne lepe see peab vaatama natukene kaugemale kui oma naba, ei ole mingit mõtet kogu rahvusvaheline üldsus kokku tuua äh, selles küsimuses üldse et lahendada probleemi, mis on pakiline ja lühiajaline, vot selliste, selliste kohtumiste taga on siiski pikaajalisemad perspektiivid, kuhu inimkond areneb eh, aastakümnetega, kuidas ennast kõige paremini varustada nendeks muutusteks loomulikult äh, ka see ei saa olema ideaalne, pettureid ja kaubitsejaid äh, on ikka ka tulevikus, need ei kao kuhugi, aga me peame kuidagi maksimeerima ähm, rände positiivsed aspektid. ajaline kontekst on, näitab seda, et inimeste liikuvus proportsionaalselt on olnud põhimõtteliselt ajas äh, stabiilne kaks koma üheksa kuni kolm koma kolm protsenti kusagil. niimoodi ta seal kõigub, aga, aga mitte oluliselt rohkem aga loomulikult äh, reaalarvudes äh, nende inimeste arv on suurem, sellepärast et elanikkonna arv maailmas kasvab. nii et kolm koma kolm protsenti tulevikus on rohkem inimesi, kui see on täna või oli kakskümmend aastat tagasi, ma ei tea. olgem ausad äh,, ma ei tea, kas seitse miljonit äh, aafriklast on kohvrid pakkinud, et Euroopasse sõitma hakata, ma ei tea. kui see nii oleks, siis äh, tegelikult äh, oleks ikka tiisk, piisk äh, meres, kui võrreldes nende miljonitega, kelle Liibüa pidi vastu võtma pärast Süüria kriisi, seitsekümmend viis protsenti pagulastest äh, sii-, äh, suundus just äh, sinna. kui me vaatame asja proportsionaalselt, siis see oleks nii, nagu, nagu terve Kanada rahvastik jalutaks üleöö sisse Ameerika Ühendriikidesse isegi, isegi vähem oleks neid kanadasid proportsionaalselt. ja selles kontekstis me peame vaatama, millised on need poliitikad, millega astuda vastu nendele probleemidele. ja tõesti, nagu ma ütlesin, ma ei ole veendunud, et seitse miljonit aafriklast ootavad reisi Euroopasse. enamalt me teame seda, inimesed liiguvad siiski oma piirkonnas, kõigepealt oma riigis ja siis regionaalselt lõuna,. lõuna-lõuna suunal ränne on tohutu ja samal on järjest rohkem riike, kes ei ole eksklusiivselt päritoluriigid. näiteks kui te räägite äh, oma Aafrika kolleegidega, siis oleks väga kasulik nendega jagada äh, probleemi, mida nemad jagavad teiega, nimelt ka nemad on vastuvõturiigid väga paljudel juhtudel. ja nendel on riigis ebaseaduslikke migrante ka, kelle nad peavad siis kas tagasi saatma nende inimeste päritoluriiki või äh, nad äh, ametlikult vastu võtma. nii et äh, stereotüüpide põhjalt äh, ei saa poliitikaid teha sest need stereotüübid ei vasta tegelikkusele. ja üldiselt ja inimeste liikuvus on, on pigem ringikujuline. vabatahtlikkusest, vabatahtlikust või siduvast kohustuslikust solidaarsusest mina sõna sellel teemal ei võtaks tean ainult nii palju, et pagulaste konventsioon on taganud väga selged äh, tagatised, mille inimesed mugavalt jätavad kahe silma vahele. nimelt selle konventsiooni kohaselt inimene, kes äh, pageb äh, tagakiusamise eest, omab õigust ebaseaduslikult üle piiri tulla, see ongi kogu asja mõte. kui oleksid legaalsed koridorid, siis äh, ilmselt äh, astud koridori ja, ja oled järgmine hetk siit ilmast lahkunud. ja pagulaste konventsioon ja mulle ei meeldi see termin pagu, koorma jagamine või vastutuse jagamine, aga selles kontekstis ma ütleksin, et ei ole olnud väga palju Süüriast pärit inimesi, kes äh, Kanadasse tulid. täiesti juhuslikult äh, läksid nad naaberriikidesse, aga miks peaks geograafiline asukoht otsustama ära selle, kellel on äh, võimalus aidata inimesi, kes on hädas. ja ma loodan. ja muuseas, solidaarsus on kahesuunaline mõnel, mõningatel hetked, hetkedel on meil vaja ka teiste abi. ma ei kavatse hakata seda Euroopa kontekstis äh, kommenteerima, see on Euroopa Liidu siseasi. ja tuletaksin teile ainult meelde, et äh, alles hiljuti anti Euroopa Liidule Nobeli rahupreemia, loodetavasti õigustatult jälle kaks küsimust, äh, väga konkreetset, millele praegu vastust anda ma ei oska see ei ole minu mandaadi osa ja olen kolm kuud nende asjadega tegelenud, siin on palju faktilisi küsimusi, mida praegu ma ei tunne võimalust siin lahata. mis puudutab vastuvõtukeskusi, kuidas nad välja näevad ja nii edasi, võib-olla äh, sõber äh, rändeorganisatsioonist saab siin rohkem oma kogemuse baasil öelda, aga poliitika perspektiivist saan öelda ja õiguslikust aspektist vastutuse ülekandmine kellelegi teisele allhanke vormis ei ole mingisugune vastutuse võtmise tegu ise. vastutus kui selline jääb alles. selles osas rohkem ei saagi lisada. ja olen Roomas äh, kahe nädala pärast ning saan loodetavasti aru paremini siis Äh, mida tähendab merepäästemissioonid ja kuidas käitub Liibüa rannavalve, praegu ei oska ma isiklikku arvamust selle kohta öelda, sest pole näinud. suur tänu. aitäh, ütleb esimees. kas välisesinduse inimene tahaks ehk kommenteerida Liibüa küsimust vähemalt? eilse konverentsi üks äh, hüvesid oli see, et kui aus olla, siis me peaksime rohkem ka välisteenistusega koos töötama, meie komisjon. Äh, minu arust see jäi just eilsest silma. eriti näiteks, äh, et vastata Barbara Spinelli konkreetsele küsimustele, kas olete valmis äh, ehk vastama? palun. suur tänu. ma arvan, et asepresident kõrge esindaja Mogherini ka eile nendest teemadest rääkis, sest tegemist on ju Euroopa Liidu äh, rändepoliitika välisdimensiooniga, aga mõned aspektid. me oleme kaasatud loomulikult lahendamaks äh, inimsmugeldajate ja inimkaubitsejate probleeme selles äh, küsimuses. tegemist on ükskõik kas kaubanduse või smugeldamise näol äh, igal juhul organiseeritud kuritegevuse vormiga. oleme püüdnud ette võtta erinevaid samme siin, näiteks inimsmugeldajate ärimudeli äh, põhja laskmine. Äh, oleme teinud seda nii merel kui ka mõningates Aafrika riikides. oleme püüdnud pädevusi arendada välja, töötada koos ametivõimudega niimoodi, et organiseeritud kuritegevus saaks löögi ja et süütud inimesed, kes eh, unistavad paremast elust, ei langeks lihtsalt inimkaubitsejate võrku. ükskõik, kas eh, Liibüa küsimustes või meie teiste prioriteetide partnerriikide eh, küsimustes töötame nende asjade kallal. kõikehõlmav lähenemine on oluline, tähtis on näha rännet meie partnerite ja prioriteetsete riikide kontekstis, praegusel juhul siis Aafrikas ja püüame vaadata ükskõik kas ühtseid äh, huvisid ja eesmärke vastavalt siis meie partnerriikidega ja meie endaga koos. ja palju kogemusi, mida me oleme viimasel aastal saavutanud äh, partnerlusraamistiku jaoks, äh, uus asi, mida oleme nüüd mitmel korral ka selgitanud Ahveti komisjoni ees, oleme õppinud rohkem selle kohta, kuidas partnerriikide kohta õppida äh, Äh, paremini kalibreeritul paremal moel, vaatame nende huvisid äh, ja nende äh, abipunkte, kust nad sooviksid rohkem toetust ja abi, kus on neil vaja rohkem teadmisi kas on mingisuguseid teisi poliitikavaldkondi, kust saame aidata, mitte ainult ei räägi me siis rändest. ja see on kõik oluline selleks, et edusamme saavutada ja mõned õppetunnid muidugi on siin, mida me ka New Yorgi deklaratsiooni sisse panime eelmisel aastal ja, ja kogu temaatiliste konsultatsioonide voorude jooksul oleme ka täiesti uut partnerlust nägemas riikidega, mitte ainult Aafrikas, aga ka tegelikult teistes maailma osades. ja need õppetunnid olemegi toonud oma temaatilistest konsultatsioonidest äh, enda jaoks sisse äh, me ütleme ka, et me peame keskenduma nende riikide huvidele ja murepunktidele rohkem. ja nüüd jõuamegi ju rände juurpõhjuste juurde, see on väga äh, kompleksne teema, mikspärast inimesed lahkuvad, kas kliimamuutused, äh, nii nagu me täna äh, kuumases ilmas siin tajume, ükskõik, kas küsimus on selles, et inimestel on kõht tühi või ei ole töökohti Need on kõik äh, lühiajalised äh, meetmed, mida me praegu oleme võtnud, äh, kui me vaatame olukorda liikmesriikides, aga me püüame ka keskpika ja pika perspektiiviga midagi ette võtta. ja rände põhjuste väljajuurimine on see, mis pikaajaliselt on meie eesmärk. meil on usaldusfondid Aafrika riikidega, trust funds ja siis edasi Euroopa Investeerimisfond äh, säästliku arengu saavutamiseks, ükskõik, äh, kas miljoneid on siin sees äh, erainvestorite juurdetõmbamise näol, on ka mm, laenud ja grandid finantsinstitutsioonidelt, aga lõpuks inimesed vajavad töökohti, töökoht peab olema kombineeritud julgeoleku ja turvatundega. ja see on lõpuks meie strateegia osa, aga ka ÜRO oma, kus äh, rändele õhutavad faktorid on ka mm, küsimused, millega tegeletakse. ja siis äh, meil on ka Aafrika Liiduga koos tippkohtumine ja kogu narratiiv äh, ja kontekst enne seda tippkohtumist on see, et jah, inimesed on sunnitud lahkuma, aga kui neil oleks valik ja oleks võimalused, siis nad jääksid pigem ikkagi koju kui te vaatate eriti haavatavaid ühiskonnagruppe ja naisi näiteks, siis on oluline mõelda, kuidas inimesed jääksid koju, vaja on luua töökohti ja turvatunnet. ja siis muidugi diplomaatia ja äh, suhtlemine, kommunikatsioon äh,, küsimus on tajudes äh,, kui me lihtsalt numbreid lahkame, siis asi äh, läheb väga emotsionaalseks liikmesriikides, aga meil on vaja rohkem tõendeid äh, ja isegi kohtades, kus on olemas faktipõhisus, inimeste suhted või suhtestumine selle teemaga ja eelarvamused jäävad alles, nagu teate. Liibüa küsimuses selge olukord on väga muutuv, ebastabiilne, poliitiline lahendus tuleb leida, ootame seda praegu, aga mida me praegu teeme äh, meie missioonidega, on see, et me päästame inimesi, säästame nende elusid, äh, järgmine samm on kaitse andmine ja siis parandama peame ka inimeste elutingimusi, kus iganes nad siis pärit on. aga inimeste elude säästmine ja päästmine on number üks meie jaoks. Sofia ja rannavalve ühisõppused Liibüas eh, on eh, asi, mis on õiguspõhine. Liibüa rannikuvalve eh, teeb läbi inimõiguste koolitust koos Euroopa Liiduga äh, inimesed, kes on need teadmised saanud. sealt edasi toimub seire. kui Liibüa rannikuvalve kasutab oma paate ja üheksakümmend miljonit siin nimetati, mis Liibüa usaldusfondi on äh, jõudnud kogu selle raha eesmärk on tagada, et inimeste tingimused kinnipidamiskeskustes või vastuvõtukeskustes paranevad et mm, sanitaartingimused, tekid, toit ja kõik vajalik on olemas koha peal mm, tõesti nendele ohustatud inimestele ja muidugi püüd neid sealt äh, eemale liigutada. aga muidugi oluline on see, et äh, nendest keskustest, äh, kui inimesed on Liibüast liikvele läinud, on nad päästetud, siis kõige suurem võimalik kaitse Liibüas äh, on, peab olema tagatud äh, muidugi ennem toimub nende inimeste staatuse määratlemine, aga nad peavad igal juhul selle aja jooksul saadud koheldud kõige kõrgemate inimõiguste standarditega, mis võimalik on. mulle tundub, et Sofi Intervelt ja keegi soovis veel midagi küsida. vabandust, et äh, sekkun, ütleb esimees, aga, aga keegi soovis veel Liibüa kohta küsida. proua Intervelt, tõesti see, mida teie ütlete praegu, on absoluutselt teises suunas kui see ettekanne, mida me kuulsime mõned nädalad tagasi. piirideta arstid, ainukene organisatsioon, kes reaalselt kohapeal tegutseb ja ausalt öeldes kõik need muljed, mis nad jätsid ja need pildid, mis me saime, ei ole absoluutselt äh, ühenduses kõige sellega, mida teie rääkisite. me oleme andnud üheksakümmend miljonit eurot ja ma olen muidugi inimõiguste koolituste osas väga skeptiline, mis puudutab Liivi rannikuvalvet, siis no ausalt, küsimus on, kas üheksakümmend miljonit on hästi kasutatud raha? kas me ei vii neid inimesi mitte Liibüsse tagasi, et nad seal äh, ära sureksid, aga no toome nad siia ja siis kasutame üheksakümmend miljonit eurot selleks, et inimestel oleks võimalik siin elu äh, üles alustada või saadame nad siis päris nende oma päritolumaasse tagasi me räägime nagu ööpäev siin asjadest. proua Spinelli kiiresti ja siis kuulame vastased ka ära. ma ei ole absoluutselt mitte rahul komisjoni esindaja vastusega. ja äh, tsiteerin, mida härra Kobler ütles piirivalvekoolituse kohta. ametlikult äh, ei soovita jätkata piirivalve koolitamist, on oluline, et ÜRO osaleks Sofia operatsioonis, aga see ei tähenda, et kõik äh, kulgeb hästi pärast koolitust. minge Youtube'i ja näete seal, mis toimub ja kuidas piirivalve saadab inimesi tagasi ja vis-, ja heidab nad vette, et nad upuksid. ja mida me Youtube'is näeme, mida ma ka ise vaatasin, oli see, et nad tulistavad äh, rändajaid, need Liibüa piirivalvurid, nii et ma tõesti, andke andeks, ma ei ole teie vastusega kuidagi rahul. Um, nii et mõlemad saate veel sõna. ma andsin kahele kolleegile sõna, sellepärast et nad juba sõna soovisid pikka aega, aga ma olen libekomisjoni kolleegidelt pikalt juba kuulnud seda, välisteenistusega meil ei ole regulaarset kontakti nii nagu eile konverentsi käigus kuulsime ja nüüd liikmetelt ka. aga nii äh, välisesinduse kui ka rändeorganisatsiooni esindajatelt tahaks lähemalt kuulda. meie äh, rändeorganisatsioonina oleme Liibüaga äh, väga tihedas kontaktis, ei ole sealt kunagi läinudki ära ja oleme nendes vastuvõtu- või kinnipidamiskeskustes igapäevaselt kohal, teame, millest jutt käib olgem siin ausad, nii ausad kui võimalik. esiteks on igapäevaselt Liibüas äh, ainult äh, võimatud valikud valikud, et kui ma peaksin sealt hulgast valima näiteks omaenda koduriigi Itaalia puhul, siis ma ei valiks mitte ühtegi, aga tegemist ei ole Itaalia, vaid Liibüaga. nii et äh, seda esiteks igapäevaselt peame püüdma välja mõelda, mis on kõige vähem halb otsus, mida saame teha. ja meie rann, rannikuvalvet ei äh, koolita, püüame lihtsalt aidata äh, inimesi. nii et koolituse endaga me ei ole seotud välja arvatud äh, esmaabi või siis äh, otsimise päästeoperatsiooni äh, koolitused. kolm nädalat tagasi pool Euroopat, Euroopa juhid ja meedia kurtis selle üle, et vabakonnaorganisatsioonid päästavad inimesi rannikuvetest Liibüas. Äh, nimetati meid, neid Vahemere taksodeks ja süüdistati selles, et nad aitavad inimkaubitsejatel tegutseda. ja et kaubitsejad ka maksavad neile selle taksoteenuste eest, sealhulgas ka seesama organisatsioon, nagu te äh, nimetasite siin näiteks äh, Päästke lapsed. siis on meil suured reservatsioonid selle osas, mida Liibüa enda äh, rannikuvetesse rannavalve teeb, äh, kuidas inimesi päästab. ja küsimus on, et mis siis oleks alternatiiv? kas äh, Vahemere takso toetaks siis inimkaubitsejaid, siis Liibüa enda rannikuvalve, kes tekitab suuri probleeme? tõsi on, aga mida siis teha? kuidas vältida seda, et äh, migrandid surevad äh, merelainetes. kui mitte keegi seal ei toimi, siis inimesed kindlasti surevad. nii et see valik, mida on tehtud, võib-olla piiri peal, on äh, küsimus, kas see on parim võimalik, aga praegustes tingimustes on vaja vähendada inimeste kannatusi, kui nad on päästetud. selge on, et palju on kuritarvitamisi rannikuvalve poolt aga samas kuuskümmend tuhat inimest on toodud tagasi ja on elus ja terved, ei ole nad saanud surma ei veelainetes ega keegi ei ole neid maha lasknud. nii et inimeste kannatusi on vaja vähe, vähendada, siis on vaja neid aidata kinnipidamiskeskustes nii palju kui võimalik. meie eh, rahvusvahelise rändeorganisatsioonina ja ka ÜRO eh, töötame selles suunas, püüame kinnipidamiskeskuste süsteemist eemale liikuda, aga praegu Äh, illegaalsetele immigrantidele on Liibüa õiguse järgi ette nähtud kinnipidamisasutuses viibida. võib-olla see tundub meile ebaõiglane, aga nii on. ja illegaalse rände kriminaliseerimine on õiguspõhimõte, mida kasutavad ka paljud Euroopa riigid. ja kinni peetakse ka illegaalseid immigrante ju Euroopas nii et äh, me võime teisi õpetada, aga teeme vahel sama püüame siis inimeste kannatusi nendes keskustes vähendada ja äh, tagasisaatmist äh, Liibüasse ei ole, Euroopasse, sest äh, inimesed, kes Liibüa rannikuvetes päästetakse, on endiselt Liibüa territooriumil. aga on Liibüa eriosadest ja kinnipidamiskeskustest vabatahtlikku tagasipöördumist küll. paljud tulevad meie juurde või ÜRO juurde ja ütlevad, et tahan koju minna Liibüa ise ei ole üldse ideaalses olukorras hetkel. proua Intervelt ütleb, et ma tegelikult reageerisin praegu äh, välisteenistuse inimese sõnadele. ma saan aru muidugi teie jutust, aga äh, tahtsin läbi tema tegelikult öelda äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi otsuste tegijatele et teie loomulikult peate nüüd silmitsi seisma järelmitega, aga ma räägin ikkagi nende suunas, kes poliitiliselt vastutavad, komisjon ja välisteenistus ei ole muidugi täielikult vastutavad nende otsuste eest. aga olete seal kaasosalised mingi piirini ja raske on mul kuulda seda, et te ütlete, et noh, probleeme on. aga me tegeleme sellega ja koolitame rannikuvalvet. sellepärast sõna ma tahtsingi võtta, sellepärast et äh, nüüd härra Moosi siin kinnitab ka, et olukord on päris kohutav ja häid lahendusi pole. nii et siin on väga suured erisused äh, vastuvõtust piirkonnast ja et see on hea lahendus ja kui kena see kõik on ja siis tegelikult äh, reaalsuse vahel, mida näeme ja mõlemad korraga ei saa õige olla. Sophie and colleagues and Sophie, kolleegid, Barbara. minu töö on jube. nii olulise teema puhul teid lõpet-, katkestada, aga ma luban, et me tuleme selle juurde tagasi. E, välisteenistus teab, et see on tähtis teema ja e, mul on väga, ma hindan väga kõrgelt teie panust ja e, et see nüüd niimoodi siin toimus see on kriitilise tähtsusega teema. Äh, Research and Rescue, millele me oleme pühendanud terve päeva ja kutsume kõiki üles osalema, kus me arutame seda kõike süvitsi. oleme, oleme kutsunud äh, Louise Arbori siia selleks, et rääkida tervest maailmast. ja nüüd me hakkame rääkima Liibüast, see ei ole päris õige. me ei saa kõike nüüd põhjani läbi arutada ja selle punkti me lõpetasime juba viisteist minutit tagasi. loodetavasti ma näitasin kõigi vastu üles piisavalt austust, eh, lastes seda pisut arutada, aga me pikemalt jätkata ei saa. kaheksateistkümnendal juulil niisiis on meil Search and Rescue seminar, kus me räägime sellest süvitsi ja loodetavasti kõik saavad osaleda. ja arutame seal siis seda põhjalikult ja ma pean selle programmi veel korraks üle vaatama et kõik, et, et kõik oleksid siiski kohal, kes nendest asjadest rääkima peavad. ja arutame seda koordinaatoritega ka veel täna. Luis Arbuur oleks, pidi juba lahkuma päris äh, jupp aega tagasi, aga palusin tal jääda selleks, et saaksin teda tänada. suur tänu tõesti osaluse eest ja me oleme ametlikes suhetes ja, ja osaleme ÜRO protsessis. ja samuti rahvusvaheline rändeorganisatsioon muide on kaasatud. nii et me oleme kindlad selles protsessis, sees ja ka teised delegatsioonid ja teised komisjonid. nii et suur tänu teie panuse eest, Luis. suur tänu ka Lotte Knutsenile, välisesinduse, väsi, väli, <coughs> välisteenistuse nime eest. aitäh, kolleegid, ja jätkame kindlasti seda arutelu kaheteistkümnendal juulil. ja ja veel kord suur tänu meie külalistele. see oli tõesti väga suurepärane mõttevahetus ja kohtumine. kolleegid, tänan teid huvi eest selle teema vastu no.. <laughs> quickly, colleagues. I know this is very tight and people are uh... kolleegid, meie ajaga on tõesti nüüd väga piiratud ja paljud peavad <laughs> koju minema. nii et äh, liigume edasi, kümnes päevakorrapunkt. esitlus Violetta-Marina Laks ja teised Oxfordi ülikoolist teie tellisite selle uuringu ja koordinaatorid, see puudutab siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ümberpaigutamise otsuseid, mis puudutab siis isikuid, mis puudutab Itaaliat ja Kreekat. ma eh, eh, jätan sissejuhatuse ära. me teame, millest jutt hakkab käima ja annan otsekohe sõna kahele öö, eh, esitlejale, slaidid on olemas, go! suur tänu, härra esimees, suur tänu eh, libekomisjonile. Eh, väga hea meel siin täna olla ja tutvustada teile siis meie uuringu tulemusi libekomisjonile. enne kui me läheme faktide ja arvude juurde, mis puudutavad ümberpaigutamiskava, eh, mõningad peamised Äh, faktid, kolm olulist otsust, kaks nendest võeti vastu pärast seda, kui asüülisüsteem äh, kokku varises juulis kaks tuhat viisteist ja teine siis kaks tuhat kuusteist, mis kohandas äh, kahte eelmist vastavalt Türgi kokkuleppele ning kõik koos nende eesmärgiks on saavutada saja kuuekümne tuhande inimese üleviimise selleks, et leevendada survet Kreekale ja Itaaliale. tähtaeg on september kaks tuhat seitseteist, läheneb kiiresti ainult, üheksakümmend protsenti tööst tuleb ära teha veel kolme kuuga, kümme protsenti ainult äh, eesmärgist on praeguseks saavutatud kõik liikmesriiki, see puudutab kõiki liikmesriiki, vähen, mitte Ühendkuningriiki ja Taanit, mis äh, otsustasid mitte osaleda ja Norra ja Liechtenstein aga otsustasid osaleda. see seadi siis kohustuslikud kvoodid ning jaotussüsteemi, kus võetakse arvesse kahte peamist äh, rahvaarv, SKT ja kaks korrektiivi äh, tööhõive määr ning äh, kohtade olemasolu. Äh, ainult osad inimesed kvalifitseeruvad. see on tekitanud õiguslikke probleeme ning ka diskrimineerimisega seotud probleeme ning ka rakendamise probleeme, sest üsna raske oli ette näha, millised rahvused saavad õiguse kvootidest kasu saada. erinevate liikmesriikide saavutused on üsnagi ebavõrdsed ja erinevad. komisjon algatas rikkumismenetlused Poola, Ungari ja Tšehhi vabri-, vabariigi vastu eelmisel aast-, nädalal nad kas olid ametlikult vastu süsteemile või, või väga vastumeelselt äh, nõustusid äh, ümberpaigutamise otsustega. siin on siis ka arvud liikmesriikide kohta, kes on olnud üsnagi edukad ja millised liikmesriigid siis ei ole seda tööd hästi teinud. Malta on ainus riik, kes siiamaani on täitnud oma kohustused äh, tõesti sada protsenti ümberpaigutusi, aga teised liikmesriigid seni seda teinud ei ole. assotsieerunud riigid samuti on päris edukad olnud, Soome ja Iirimaa samuti on väga tublid olnud, mõned teised liikmesriigid on olnud ka tublid, aga mitte, ei ole saavutanud veel täielikult eesmärki. siis need liikmesriigid, kes ei ole Äh, häid tulemusi saavutanud. terve rida liikmesriike ei ole ühtegi varjupaiga taotlejat ümber paigutanud. Austria, Ungari, Poola, Tšehhi Vabariik on null protsenti oma ülesannetest täitnud ja ka mõned teised liikmesriigid, Rootsi näiteks, mis tavaliselt on üsna edukas ja võtab vastutusi selles valdkonnas, kuid Äh, Rootsi sai osalise erandi mõneks ajaks, see võib-olla, see ka seletab, miks äh, nende tulemused ei ole nii head. kuid loomulikult äh, ei saa seda seletada Austria puhul sellise põhjusega, miks ei ole ühtegi inimest ümber paigutatud, järgmine slaid palun. nüüd me seletame, miks mõned on olnud edukad, mõned mitte, oleme andmeid võrrelnud, intervjuusid, suhel-, meil on olnud suhted, kontaktisikud, vabaühendused näiteks ja esiteks, poliitiline toetus on äärmiselt oluline ümberpaigutamise toimimiseks. teiseks, nagu Violetta ka ütles, Visegradi riigid äh, algusest peale olid vägagi selle otsuse vastu ja ei ole ka olnud kuigi edukad selle rakendamisel ja see tugineb just sellel, et puudus poliitiline toetus. liikmesriigid, äh, kes osa, otsustasid osaleda, on olnud ka edukad. see näitab tõesti, et äh, poliitiline toetus on väga tähtis siis mõningad äh, tõsised probleemid olid haldus- ja vastuvõtlusuutlikkusega, mõned riigid, kes võtsid vastu paljud taotlused aastal kaks tuhat viisteist, ei olnud väga edukad tegelikult, sest nad ei suutnud inimesi vastu võtta, neil puudus suutlikkus, aga see on ka osa äh, laiemast äh, dünaamikast, aga näiteks ka Soomes paljud taotlused aastal kaks tuhat viisteist arv tõusis, nad töötlesid neid aga, aga nii kiiresti, et nad said kasutada äh, ümberpaigutamiseks vabanenud ruume, nii et tulemused olid ka päris head. Need üldised väljakutsed äh, haavatavate taotlejate puhul, need saatjate alaealised eelkõige, äh, kus liikmesriigidel ei olnud piisavaid vastuvõturuume ja ka julgeolekuohtude kuvand, mis on ka üks põhjus, miks jäeti inimesi ümber paigutamata väga sageli kasutasid liikmesriigid seda argumenti, et äh, taotlusi mitte rahuldada ja see on muidugi problemaatiline iseäranist, kuna need liikmesriigid ei, ei toonud tegelikult mingeid põhjusi, miks nad need inimesed vastu võtmata jätsid. edasi, Itaalia-Kreeka probleemid nüüd on mõned välised väljakutsed muidugi, nagu äh, ebapiisavad kohustuste, kohustused, aeg, liiga aeglane üleviimine äh,, ja liigsed julgeolekukontrollid, kuid ka ettevalmistusega on olnud puudusi, koordineerimisega, riiklike ametiasutuste kontekstis, kohalike menetluste keerukus, Kreekas näiteks oli tegemist liigse tsentraliseerimisega, need, kes saabusid saartele, tegelikult ei saanud infot protsessi kohta ja Itaalias jällegi <clears throat> pagulased vastupidi, viidi erinevatesse regioonidesse mõju äh, asüülitaotlejatele Kreekas ja Itaalias oli väga tõsine, taotlejad ei saanud palju infot äh, protsessi äh, riikide kohta, kuhu nad võiksid minna, osa infost tugines ainult Vikipeediale näiteks liikmesriikide kohta, mõnedel varjupaiga taotlejatel puudus igasugune ligipääs õiguskaitsevahendite järele, kui otsus oli negatiivne Nad äh, tõepoolest ei saanud mitte mingisugust infot, ei saanud protsessid osaleda, nad isegi ei teadnud, millisesse riiki nad üldse paigutatakse. ja võtan üle. Äh, lisaks äh, ümberpaigutuskavale oli meil ka vastuvõtukeskuste algatus, see pidi olema algselt ad hoc lahendus selleks, et toetada ümberpaigutuskava. eesmärgiks oli esialgu äh, see, et kandidaadid tuvastatakse, aga pärast äh, Türgi kokkulepet äh, eesmärk muutus ja nüüd peamiselt on see kuritegevuse ennetamine ja rändekontroll. see peegeldub koha peal erinevate osaliste osaluses, Frontex domineerib siin palju rohkem kui EASO, kuigi tema tegelikult ju võiks olla ilmselt see domineeriv amet koha peal, kuid tema roll on praktiliselt äh, see, mida, ainus, mida katavad mingisugused õigusaktid, kahe tuhande kuuenda, kuueteistkümnenda aasta määrus on ainus, mis tegelikult äh, sätestab, äh, mis sätestab rände haldusmeeskondade töö. Frontex, ta, ta seega täidab kõige olulisemat rolli, kuna ümberpaigutamine sõltub väga liikmesriikidest, teised ametid segu-, tegutsevad ka. Europol, Eurojust on tegelenud hindamisega ja just organiseeritud kuritegude osas. tegelikult ületatakse oma äh, pädevusi vastavalt e-, EASO määrusega, ombudsman tegelikult hetkel juba uurib EASO tegevust Kreekas, mis on olnud eriti äh, negatiivne ei ole selget tööjaotust ja õiguskaitsemehhanismid tegelikult peaksid olema inimõiguste rikkumiste ja haldustavade rikkumiste puhul, neid on olnud palju, need on olnud pidevad ja seda on väga paljud vaatlejad ka tõdenud, nagu ka libekomisjon. kuid suurim äh, probleem hotspotide puhul on see, et äh, see eksisteerib koos Dublini süsteemiga. Itaalia puhul näiteks Dublini üleviimiste arv on olnud suurem kui äh, ümberpaigutamiste arv. Nende kahe süsteemi äh, suhted tuleks läbi vaadata. ja siis mul on veel kaks slaidi jäänud, nii et väga kaua enam ei lähe. kaval on äh, positiivseid punkte vaatamata tema puudustele rakendamisel, aga iseenesest juba, et see ümberpaigutusskeem on olemas, see on siiski hea poliitiline saavutus. see on esimene Euroopa ülene äh, jõupingutus solida-, jagatud solidaarsuse suunas ja see on katse Lissaboni nõudeid täita, mis puudutab äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kaheksakümmend üheksa ja solidaarsuse jagamist seepärast tuleb seda igati toetada, kuid peamised puudujäägid, need, need tuleb ületada selleks, et see kava võiks tõesti toimuda vastavalt Lissaboni e-, e-, eesmärkidele ja põhiõigustele, eks meil peaks olema ühtne Euroopa äh, varjupaigasüsteem vastavalt Genfi konventsioonile ja teistele õigusaktidele. peamised puudujäägid, mida siis me oleme äh, tuvastanud, mainiks neid viis. esiteks puudub tegelik toetus liikmesriikide poolt nende sellele kavale äh, liiga palju julgeolekukontrolle, liiga palju mm, tagasilükkamisi, nagu juba räägitud. see aeglustab ja õõnestab kogu süsteemi toimimist. ma arvan, et konkreetne karistuste ja, ja stiimulite pakett, äh, kus paremaid tunnustatakse, peaks olema kaasatud igasugusesse edukasse Äh, otsusesse, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta otsuseid. nüüd rikkumismenetlused, see kõik on liiga hiljaks jäänud, parem oleks pakett, kus oleks ka stiimulid selleks, et kõik tahaksid plaanide kohaselt käituda. nüüd perekondade ühendamine, laste huvid peaks olema e-, esikohal, tähtsamad kui Dublini reeglid või üleviimise reeglid samuti eelistusi tuleks arvestada selleks, et inimesed usaldaksid süsteemi ega läheks kaduma. kolmandaks puudub selge definitsioon selle kohta, kuidas peaksid esi, esimesed sekkujad, mis on nende pädevus, koordineerimata reaktsioonid, segadus, liigne bürokraatia kõik see tuleb ülestada selleks, meil, meil ei, me ei taha, et meil oleks olla äh, selline lähenemine, kus igaüks ükshaaval probleeme lahendab, peaks olema ühtne nägemus, kus kõik äh, tegutsevad ühtselt ja minu äh, märkus number neli oleks see, et äh, prima-, et äh, esmase õigusaktidest tuleb kinni pidada, eelkõige põhiõiguste hartast järelevalvesüsteem on vajalik ja õiguskaitsevahendid, samuti nende üle tuleks mõelda ja see ei ole mitte iseenesestmõistetav. ja lõpetuseks kõige olulisem, pikaajaline öö, äh, lahendus eeldab solidaarsust, vastutuse jagamist, erinevalt Dublini ettepanekule praeguses versioonis, mille komisjon on välja pakkunud, tulevane kava peaks kaasama struktuurset mehhanismi, mis a priori jaotab ähm, pagulased ümber, mitte ei juhtiks see kriisimehhanismidest ainult. et erakordsest lahendusest kriisiolukorras äh, peaks looma alalise Euroopa äh, sisesüsteemi selleks, et tõepoolest artikkel kaheksakümmend võiks äh, toimida Euroopa Liidus. Um, suur tänu mõlemad tehtud töö eest ja kuivõrd aega ei ole, siis annan sõna kohe kolleegidele. raportöör kahjuks ei saanud tänasel kohtumisel esileda, esineda, aga kas keegi soovib midagi küsida? Barbara Spinelli. ma tahaksin äh, tänada proua Moreno Laksi, kes on äh, tõesti ekspert selles valdkonnas. põhimõtteliselt iga tekst, mille ta on äh, kirjutanud, on minu jaoks äh, mastaabiks. tõesti äh, väga huvitav uuring jällegi. minu jaoks võib-olla on huvitav ka see, mis puudutab Dublini ähm, üleviimisi ehk selle alusel tehtud tagasisaatmised Itaaliasse need on mitu korda suuremad need arvud, kui tegelikult räägitakse. nimelt kohtud on äh, andnud lahendeid välja nii Itaalia kui ka Kreeka puhul, kus, mille kohaselt äh, inimesi ei tohiks äh, Dublini määruse kohaselt üle viia, sest need riigid, kuhu nad tagasi saadetakse, seal ei vasta tingimused reeglitele, kuidas need kohtulahendid, kuidas need saab jätta lihtsalt kahe silma vahele? ja järgmine punkt, mis sellest uuringust jälle välja tuleb. nimelt, milline prioriteet peaks olema perede taasühildamine ümberpaigutamise puhul seda tuleks ju minu meelest teha kohe ja võimaldada kohe. praegu on sõlmitud kokkulepe Saksa ja Kreeka valitsuse vahel mis tähendab seda, et tuhanded pagulased kellele juba oli pagulase staatus antud, kellele oli antud õigus äh, ka peret taasühildamiseks, ei saagi nüüd äh, Saksamaale tuua oma peresid. see protsess on äärmiselt aeglane. Nad peavad läbima tõesti väga-väga kohmaka süsteemi. see õigus äh, peredel koos elada. kuidas me saame tagada selle, et kõik lähtuvad sellest õigusest, et seda õigust, et see võimaldatakse inimestele, seadus on selle ette küll näinud jah, juba ka praegu, aga poliitilistel või ma ei tea, tulevate valimiste põhjustel on Saksamaa nüüd otsustanud sellise lepingu sõlmida ja, ja peale suruda Kreekla selle ja kreeklased on sellega veel nõus olnud. suur tänu, Barbara ja proua Veržia. ka mina tahaksin teid tänada selle uuringu eest. minu küsimus oleks, et kas äh, te uurisite ainult õiguslikke aspekte kõik käisite ka kohapeal? kolm küsimust. räägiti haavatavatest inimestest ja sellest, et liikmesriikidel on raskusi just nende haavatavate inimeste vastuvõtmisega. Äh, nii palju, kui mina tean, tundub, et Kreekas need, kes on täna saartel on ei, need on järjest rohkem just haavatavad inimesed. kas te olete sama tõdenud ja kui, siis kuidas äh, tegutseda selleks, et neid inimesi saaks kaitsta? et neil oleks õigus kaitsele, arvestades äh, nende teekonda, on normaalne, et nad kannatavad äh, psühholoogiliselt näiteks. ja tundub, et hetkel valmistatakse ette kokkulepet selleks, et just need niinimetatud haavatavad isikud saadetaks tagasi, siiamaani olid nad kaitstud, kaitstud Euroopa õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute poolt. rääkisite ka õiguskaitsevahenditest. nii palju, kui mina tean, järjest rohkem antakse valik, kui saab üldse valikust rääkida siinkohal Äh, asjaomastele isikutele. valik on siis, kas äh, vabatahtlikult tagasi pöörduda äh, ja loobumine igasugusest edasikaebamise võimalusest. mulle tundub, et siin me oleme jällegi väljaspool Euroopa õigussüsteemi põhimõtteid. kas, kas teie olete sedasama kuulnud? ja lisaks Äh, komisjon praegu valmistab, et valmistas ette kokkuleppe detsembris, äh, kokkulepe Kreekaga, mis sunnib Kreekat rakendama süst-, kavasid, mis on pisut vastuolus sellega, mida me kuulsime Kreeka siseministrilt eile täiskogul. kas te olete sellest tegevuskavast äh, midagi kuulnud ja milline mõju sellel võiks olla asjaomastele isikutele. Eh, Katariina. proua Tšinitši, see peab jääma ka viimaseks küsimuseks, sellepärast et meil on veel üks ähm, päevakorrapunkt rikkumistest teatajate kaitse kohta. Triina, palun. suur tänu, äh, suur tänu äh, härra esimees, ma tahaksin tänada ähm, doktor Violetta Moreno Laksi, selle, Moreno Laksi selle väga huvitava uuringu eest, eh, mida ta meile täna tutvustas, mina olen itaallanna ja tunnen ennast isiklikult puudutatuna sellest infost, mis siin eh, uuringus on sees eh, minu riigi kohta ja minu riigi ees seisvate raskuste kohta paljude, paljuski arvan ma siiski, et see suur jõupingutus võtta vastu selline suur hulk sisserännanuid siit, siit Sitsiilias ja mujal on tunnustust leidnud. Te ütlesite, et Itaalias on äh, raskusi olnud äh, varjupaigataotluste läbivaatamisega, aga minu meelest küll on Itaalia teinud väga-väga äh, palju haavatavas olukorras olevate laste jaoks ära, laste jaoks, kellel ei ole saatjat. Te rääkisite Dublini reformist ja me kõik ootame pikisilmi seda reformi. aga ma pean tunnistama, et ma pean väljendama ka teatud muret selle reformi ja selle praegu äh, võtva kuju pärast. Te ütlesite, et see reform võiks pakkuda toetust sellistele riikidele, nagu seda on Kreeka ja Itaalia, kelle ees on väga tõsine, tõsised raskused äh, sisse tulevate inimeste vastuvõtmisel. ja jällegi kord ma viitaksin alaealistele ja saatjata aja, alaealistele. kõikidel tasanditel, olgu tegemist siis varjupaiga taotluste või perede, perede taasühildamisega, kõikidel puhkudel peavad lapsed olema meie prioriteet number üks ja see peab olema osa Dublini reformist. doktor Moreno Laks, kas te tahate midagi vastata? suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest. proua Spinelli küsimus äh, Dublini üleviimiste kohta, et äh, saadetakse tagasi rohkem inimesi, kui ümber on paigutatud inimesi. jah, Strasbourgis kohus äh, on kaks lahendit tulnud MSS versus Belgia ja Kreeka ja siis oli üks lahend Itaalia vastu kui neid äh, kohtulahendeid tõlgendatakse äh, õigesti, siis see tegelikult tähendab de jure seda, et Dublini üleviimiste süsteem on peatatud, eriti mis puudutab äh, saatjate alaealisi. miks neid lahendeid eiratakse? sellepärast, et kahjuks teinekord inimesed ei ole lihtsalt teadlikud sellest, nii nagu Natasha ka ütles, ja inimesed ei esita ametlikku varjupaigataotlust, kui nad vastuvõtukeskusse jõuavad ja ilma selleta ei kehti üldse mitte midagi, ei Dublinit ega mitte midagi ja ainus lahendus on olla loov, nii nagu oli ka Ühendkuningriigi ähm, äh, kõrgem kohus äh, juhtumi Z kaheksateist puhul. nüüd perede ühildamine, ühendamine, see on kriteerium äh, Dublini all sees, meil ei olnud vaja selleks ümberasustamise seadusandlust see on prioriteet, prioriteet ka sellepärast, et see on artiklis seitse põhiõiguste hartas, seitsmes või kaheksas artikkel vist oli, igal juhul põhiõiguste hartas on see sees ja äh, ka teistes ähm, õigusaktides õigus pereelule ja Euroopa Kohtu, kohtu äh, praktika on ka sellele viidanud, nimelt et äh, laste huvides on taasühildamine ja juhtum seti puhul täpselt samamoodi rõhutati seda, kui oluline on erinevate pereliikmete sõltuvuses olemine teistest pereliikmetest ja pere ühtsusest. nii et minu meelest ei ole mitte mingisugust juriidilist põhjust, miks Dublini üleviimised pere kaalutlustel peaksid aeglustuma. mulle tundub, et seal on kas ideoloogiline või poliitiline põhjus selleks pigem nüüd äh, see metodoloogia, mida me oleme kasutanud selle uuringu jaoks, ma arvan, et Natasha võiks sellele vastata ja tulen tagasi siis kinnipidamise juurde, et inimesed on jäänud kinni Kreeka saartel nendel, nendesse vastuvõtukeskustesse. pärast Euroopa Liidu Türgi lepingut aprillis kaks tuhat seitseteist võeti vastu Kreeka sisene seadusandlus selle lepingu kohaselt, eh, et rakendada seda lepingut ja seal on nimelt lõppkuupäev eh, paigas, nii et inimesed, kes tulid vastuvõtukeskusesse pärast kahe, kahekümnendat märtsi kaks tuhat seitseteist, isegi kui inimesel on õigus ümberasumisele, nad seda õigust ei saa olgu nad siis haavatavas olukorras või mitte ja ma ütlen, et see läheb vastu Euroopa Liidu õigusele. teisene seadusandlus, kus äh, see ümberasustamine on sisse toodud, seal ei ole ette nähtud sellist kuupäeva. ja kui me jääme Euroopa Kohtu või esimese instantsi kohtu lahendite juurde, siis on selge, et Euroopa Liidu Türgi ja, ja to, lähtume nende lahendist, et Euroopa Liidu Türgi kokkulepe ei ole Euroopa Liidu õigus Ehm, siis ei ole sellised asjad seaduslikud, nii et selle Türgi kokkuleppe kasutamine eh, ümberasustamisotsuste eh, argumendina on ebaseaduslik. vastavalt vastuvõtukeskustes vabandust, Strasbourgi kohtulahend juhtumis MSS eh, või varjupaiga direktiivi sätete kohaselt peaks siis olema lahenduseks tagasisaatmine. tagasisaatmine, see on juba kahe tuhande kuuendal aastal kohtulahendiga ära defineeritud Strasbourgi kohtu poolt. nii et äh, isegi kui Türgi oleks äh, paradiis maa peal, nende inimeste jaoks, kes on haavatavad ja keda ei, kes ei saa reisida, nende saatmine sunniga tegelikult tähendab äh, Äh, rahvusvahelise õiguse ja meie ja Euroopa Liidu seadusandluse rikkumist. ja siis õigustest loobumise ähm, dokumentidele allakirjutamine, minu meelest on see selge näide sellest, äh, ideaalne näide sellest, kuidas äh, liikmesriigid rikuvad inimeste õiguseid. kui te loete põhiõiguste hartat, siis see on selgelt sealt näha. sellest tegevuskavast ma ei tea midagi ja ei ütle midagi selle kohta ja siis veel Itaalia poolt tehtu. minu meelest äh, Itaalia on küll oma osa täitnud. Euroopa Liidu aluslepingu artikli kaheksakümne kohaselt on nad küll oma osa ära teinud äh, puhtjuriidiliselt äh,. Nad on teinud ära rohkem kui äh, paljud teised, kui kõik teised riigid, välja arvatud Kreeka ja ma arvan, et neid ei tohiks survestada, ei tohiks survestada Itaaliat ja Kreekat ainult. võib-olla saite minust valesti aru. Dublin neljanda reformi osas, minu meelest on see positiivne reform, seal on palju samme tagasi eh, varjupaiga taotlejate ja pagulaste õiguste osas, aga selles on üks võimalik positiivne asi, nimelt kui see osa ettepanekust jääb sisse, et ümber äh, asustamine on sellega os-, äh, jääb alaliseks osaks Euroopa rändepoliitikast. see küll hoiab alal kriisimentaliteedi, see on ainult vahendiks selleks, et õiglaselt jagada inimesed ära Euroopas, aga sellegipoolest ma arvan, et äh, see on siiski selles reformis võib-olla et ainus positiivne osa seda, see tähendaks seda, et ümberpaigutamine kujuneks normaalseks Euroopa varjupaigasüsteemis, sest et muidu on teil õigus, Dublin neli reform, kui see vastu võetakse, eeldaks äh, seda, et kaitse mujal on olulisem, nii et tagasisaatmised äh, a la Euroopa Liidu-Türgi kokkulepe muutuks äh, valdavaks. Itaalia ja Kreeka peaksid siis oma rasket tööd jätkama midagi ei muutuks ja Dublin sellises mõttes siis need kriisi vastuvõtukeskused äh, muudaks alaliseks ja muudaks need osa tavaspärasest ja kaitse mujal Euroopas oleks siis väga erakordne. niimoodi allutatakse siis see kaitse sellistele lepingutele, see on paradoksaalne. võib-olla tuleme aga metodoloogia osas väga lühidalt, Natasha. teen väga lühidalt metodoloogia. mina viisin läbi küsitlused äh, ümberasustavate liikmesriikide kontaktipunktide töötajatega ja info mm, oli selle kohta, mis sealt tuli, oli väga selge. nimelt eh, nad ei saagi saatjate alaealisi kuhugi mujale viia, sest neil ei ole vahendeid selle jaoks. me peame lähtuma sellest, mida liikmesriigid ütlevad ja see on ka kirjas meie uuringus, et eh, peaks kontrollima seda, et kas see, mis meile öeldi, ka tegelikkuses nii on või kasutatakse seda lihtsalt vabandusena äh, Äh, väl-, välja vabandusena sellele, et midagi ei tehta, et inimesi üle ei viida ja peresid ei ühi-, ühi-, ühendata. tegime ka uuringuid koha peal äh, teadlaste läbi Kreekas ja Itaalias, nad rääkisid kohalike ametivõimude vabaühendustega, üritasid saada kontakti ka pagulastega, aga vastuvõtukeskustes nad ei käinud jah, me võiksime sellel teemal rääkida veel pikalt-laialt, need uuringud on tõesti väga kõrge kvaliteediga, võiksime laskuda detailidesse, aga meie päevakord täna on tihe ja üks punkt on veel meil ja asi, mis tuleb kindlasti läbi vaadata, raportöör on ka kohal. Ehm, suur tänu tehtud töö eest see kõik, mis te meie jaoks ette valmistasite, on suureks ehm, abiks meile ja, ja proua Spinelli teid kiitis siin. Äh, see on üldse kõige suurem kiitus, mis on võimalik, nii et suur tänu, Violeta, suur tänu, Natasha ja, ja kindlasti teeme tulevikus jällegi koostööd. suur tänu, suur tänu ka kõikidele kolleegidele, ütleb härra esimees, kes jäid saali lõpuni ma nüüd vabandan, et eh, see tuli meile päevakorda nii päeva lõpus, aga järgmine päevakorrapunkt, eh, proua Maite Ruiz on meie rap-, arvamuse koostaja. sissejuhatuseks, kolleegid, viiendal juulil kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tööprogrammi kohta ütles komisjon, et nad kavatsevad üle vaadata, kas on äh, põhjust Euroopas võtta rikkumistest teatajate kaitseks vastu seadusandlikke eelnõusid ja komisjon praegu viib läbi mõju hindamist ja on käivitatud avaliku konsultatsiooniprotsessi, mis päädib kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus meie õigusasjade komisjon on äh, otsustanud koostada algatusraporti ähm, rikkumistest teatajate kaitse kohta ja Liibe komisjon äh, esitab ka oma arvamuse sellele. annangi kohe sõna meie raportöörile, kes on väga kannatlikult oodanud äh, võimalust ja ta tutvustab siis ähm, seda arvamust, palun. suur tänu. tõeline au on olla eelmise punkti arutelu juures, ma kahjuks tervet punkti kohal ei olnud, aga, aga tõesti väga-väga oluline on see, millest siin hetk tagasi räägiti ja tõesti positiivne kogemus minu jaoks. nii, meie oma arvamuses ütlema selgelt, et tuleb väga kiiresti tegutseda ja välja kujundada parlamendi seisukoht äh, rikkumistest teatajate kaitse küsimuses ja põhikomisjon äh,, õiguskomisjon siis on äh, ootab äh, meie seisukohti. pärast skandaale, mm, nagu seda on olnud LuxLeaks, Snowdeni juhtum, Panama juhtum ja nii edasi, tähendavad seda, et, et me peame rikkumistest teatajad võtma suurema kaitse alla, nad on praegu jäetud täiesti üksinda, nad kaotavad tavaliselt oma töökoha, satuvad surve alla, neid hirmutatakse ja see kõik on võimalik, sellepärast et ei ole seaduslikku raamistikku, mis neid kaitseks ja veel üks aspekt on oluline. nimelt mõned need kuriteod, mis paljastatakse, on piiriülest iseloomu, kas tegemist on siis kas maksustamise vältimisega, korruptsioonijuhtumitega ja sellepärast ma arvan, et äh, tulebki tunda muret ja sellepärast me peame midagi ette võtma. Euroopa Parlament on äh, korduvalt äh, rääkinud sellest, kui oluline on siseriiklike ja Euroopa meetmete kasutusele võtmine nende inimeste õiguste kaitseks. eile korraldasid Panama skandaaliga tegelev komisjon ja õigusasjade komisjon ka kuulamise sellel teemal. ütleksin järgmist aga, ma olen kohtunud üsna mitme inimesega, kes on jäänud täiesti kaitseta. ja nemad on sattunud ohtu sellepärast, et nad on tegelikult meid aidanud. Nad on meile andnud teada asjadest, mida meil ongi vaja teada. näiteks Hispaania juhtum. üks üks töötaja üritas äh, neli aastat avalikkuse ette tuua äh, selle lennujaama äh, puuetega töötajate tagakiusamise. tulemuseks oli aga see, et see inimene las-, lasti lahti. sellised asjad leiavad ikka ja jälle aset. Need inimesed, kes on natukenegi vaprad ja paljastavad sellised äh, rikkumised, üritavad teisi kaitsta, jäävad ise tööta. Neid juhtumeid on palju. lugusid nendest inimestest on ka palju ja meie peame aitama sellist kodanikujulgust üle näi-, üles näitavaid inimesi. loomulikult äh, tuleb tegutseda meie pädevuste raames meie komisjon on kodanikuvabaduste ja põhivabaduste komisjon ja seega see arvamus, mille ma olen esitanud, on aluseks võtnud andmekaitse põhimõtted, õiguskaitse põhimõtted ja teised põhiõiguste hartast tulenevad õigused. õigus näiteks äh, edastatava info konfidentsiaalsusele ja nii edasi. meil on vaja korralikku raamistikku ja komisjon peab seega esitama öö, äh, horisontaalse raamistiku tuleb äh, tagada see, et on võimalus avalikustada infot äh, e, enda julgeoleku ohtu seadmata, eriti kui avalikkuse huvid on kaalul. toimunud on esimene arvamuste vahetus, see oli üsna keeruline asi tegelikult, sellepärast et õigusliku aluse osas ei ole meil täpselt kokkulepet. ja asjaga tuleb aga edasi minna, et ei jääks asi toppama, ei tekiks viivitusi sest see seadusandlik vaakum tuleb täita. ja muidugi konsensus peab olema meie tegevuse aluseks, igal juhul olen valmis teid ära kuulama ja olen veendunud, et saame oma tööga hästi hakkama. õiguslik alus on nõrk küll, aga teema on väga tähtis ja väga huvitav. üks variraportöör on olemas, Tõnis De Jong, kas soovite sõna? Mr Costa, are you a shadow? kas teie olete sotsiaaldemokraatide variraportor? Teid ei ole paraku siin küll nimekirjas. siiski olete? praegu on selline lugu, ütleb esimees, et mina olen väsinud. olen omadega täitsa läbi siin neljapäeva pärastlõunal. ja vabandan, sotsiaaldemokraatide variraportoriks olete, nii et palun, teil on sõna. Well, Thank you, chair, everything is fine and no problem. suur tänu, kõik hästi, ütleb äh, härra Kaster. head kolleegid, suur aitäh, et äh, tegite meile selle raporti äh, ettekande. oleme kõik päri sellega, et viimane hetk on inter-, informantide kaitse rakendada ka Euroopa Liidu tasandil. pärast seda, kui parlament on komisjoni survestanud oluliselt ei ole teinud komisjon enda poolt veel õiguslikku ettepanekut, minu jaoks on see skandaalne. kui informandid tuuakse kohtu ette, aga samal ajal suured ettevõtted eh, väldivad makse, hoiavad neist kõrvale, keegi neid aga, aga ei sanktsioneeri, siis mulle tundub, et midagi on valesti Euroopa Liidus. me praegu väära käitumise või illegaalse tegevuse vastu võitlema. minu arust on informandid olulised selleks, et saaksime kaitsta avalikku huvi, tagamaks läbipaistvust, võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu ja nad on ka olulised korruptsioonivastases võitluses ning aitavad meil aru saada, et võimsad ettevõtjad ja poliitikud peavad ka vastutama ning sellepärast informantiks olemine ja nende kasutamine on ainuke võimalus ligi pääseda muidu varjatud informatsioonile. kokkuvõttes võime öelda, et informandid on funktsioneeriva korraliku demokraatia aluskivi ja nende kaitsmine on oluline selleks, et saaks säilida arvamuste paljusus, kõnevabadus, demokraatia ja vabadused olen nõus raportööri ettepanekuga, et äh, teavitamist peaks äh, harmoneerima Euroopa Liidu tasandil ja et horisontaalne raamistik on selleks õige võimalus. olen nõus ka kaebuste süsteemiga ning sõltumatu Euroopa Liidu organi loomisega. vajalik on nii sise- kui välistel informantidel teha tööd, et nad äh, saaksid anda meile vajalikku informatsiooni lõpetuseks tahaksin rõhutada, et need inimesed võtavad väga tugeva isikliku ja professionaalse riski ning peavad maksma eh, nii vaimset, sotsiaalset kui rahalist hinda selle eest. peame mõtlema ka selle peale, kuidas oleks võimalik eh, kompenseerida eh, informantidele nende töö eest. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, tahan ettepaneku teha, et Euroopa Parlament peaksid andma informandi auhinna välja, mis oleks oluline võimalus tõsta teadlikkust selles, kuivõrd olulised on rikkumistest teatajad meie demokraatias. ootan head koostööd raportööriga ja loodetavasti leiame kõike rahuldava lahenduse selleks, et teavitajaid hästi kaitsta. aitäh! huvitav mõte, ütleb esimees, see auhind ei tea, kas see läheb sellesse raportisse kirja. Tiitmar, suur tänu ja nüüd Roberta, äh, kolleeg Meelo nimel, palun, Rahvapartei. suur tänu, Nuno Meelo tahaks vabandada, et ta ei ole täna kohal äh, tänasel arutelul aga ta on äh, Panama komisjoni delegatsiooni visiidil praegu Portugali. suur aitäh raportööri ettekande eest ja konstruktiivse töö eest selleks, et variraportöörid jõuaksid omavahel kokkuleppele lisaks infovahetusele ametivõimude vahel ning äh, tihendatud koostöövajadusele meie variraportöör usub, et üks äh, instrumentidest, äh, et organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võidelda, on just informantide eksisteerimine. valesti käitumine ja väära käitumise alane see informatsiooni andmine on väga oluline korruptsioonivastases võitluses nii era- kui avalikus sektoris avalikus sektoris rikkumistest teatajate kasutamine saab aidata avaliku raha raiskamist või vääriti kasutamist äh, avaldada ning ka korruptsioonijuhtumid, mis on piiriülesed või on vastu Euroopa Liidu huvidele. oluline on tagada, et äh, salajane informatsioon toodaks avalikkuse ette ja sellepärast on oluline just äh, vääriti käitumise korruptsiooni vastu võidelda viimase aja äh, skandaalid on kas äh, massiline jälgimine või maksudest kõrvalehoidmine ja Panama dokumentide leke näitas, kui olulised on informandid äh, ja lubas ka süvitsi analüüsi uurivate ajakirjanike poolt avaliku raha kasutamise osas. suur aitäh ja tunnustused raportöörile ja variraportööridele. suur tänu, Roberta, ja suur aitäh, et ootasid siin, et saaksid sõna võtta variraportööri nimel Tõnis Tiung äh, järgnevalt äh, kuue variraportöörina. Uh, suur tänu teile, esimees. pean ütlema kõigepealt äh, paljune raportöörile selle arvamuse eelnõu eest nutikalt sõnastatud ja väga kasulik tahan kahes osas sõna võtta. esiteks laiemast pildist, sest olen ka ise raportööriks eelarve kontrolli komisjonis selle äh, kont arvamuse osas. ja käesoleval nädalal olid mitmed kohtumised, mis olid äh, huvitavad. esiteks komisjon tegi selgeks, et nad töötavad praegu hinnangu kallal. et nad annavad oma äh, ideedest ülevaate septembris vastavalt sellele, mida nad on välja uurinud. nii et ma arvan, et viide sellele käimasolevale projektile äh, või protsessile ja komisjoni survestamine rohkem asjaga tegelema oleks akuutne ja vajalik. teiseks oleme eelarve kontrolli komisjonis võtma, võtnud vastu veebruaris resolutsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja ka informante selles kontekstis ma ei hakka raportit siin üksipulgi lahkama, aga peab ütlema, et selles resolutsioonis olid mitmed asjad kirjas, mis oleks ilmselt asjaks, kui nendele küsimustele viidata. näiteks informantide definitsioon, olete võtnud vastu juba teksti, mis minu arust on väga oluline, et me ei räägi siin mitte ainult infost, mis on sada protsenti tõene, aga ka selline informatsioon, mille puhul informant usub äh, põhjendatult, et see võib olla tõsi. ja väga paljusid informante ei mõisteta süüdi, mitte sellepärast, et informatsioon oli tõene või mitte, aga sellepärast, kuidas nad on seda hankinud. ma näen resolutsioonis et me parlamendina oleme juba rääkinud sellest, et tuleb sõltumatu organ äh, ellu kutsuda. Euroopa ombudsman ütles, et ta on valmis äh, süvitsi minema sellega. üks võimalus tagada informantidele äh, kaitse on anda roll siin ombudsmanile Euroopas ja ma arvan, et siin see on oluline tähele panna ja me peame mainima ära siin ka, et informandid võivad olla Euroopa institutsioonide töötajateks, ka nemad vajavad kaitset ja me oleme mõnede ametite puhul näinud, et kaitseklausleid pole olemas. see on lühiajaline meede, mida peaks võtma isegi õiguslikust aspektist lähtuvalt, aga seda ei ole tehtud. ja see oleks seetõttu heaks äh, lisanduseks. no ma ei tea, kas see on äh, õige koht ja võimalus, aga meid, äh, meil oli pettumuseks fraktsioonina kaubandussaaduste ärisaladuste direktiiv. siin ei ole äh, teavitajaid kaitstud sada protsenti ja meil on seda vaja siin minu arust. nii et mõtlen äh, diplomaatilisele sõnastusele, kuidas oleks võimalik nendele asjadele viidata, nii et see asi oleks liiga vastuoluline samas. suur tänu, härra De Jong. suurepärane, kas on veel sõnasoovijaid? Katariina, palun lühidalt. olge hea Grazie, <clears throat> grazie Claude, davvero brevissimamente. suur tänu teile, Claude. teen lühidalt, tõesti. olen ka kontkomisjonis töötanud selle kallal ja olen raportöörist ja äh, Itaalia perspektiivi võtaksin ka siia kaasa. Äh, kaastöötajatel, äh, kes on teavitajad, nad võivad tõesti tuua olulist informatsiooni vahel isegi raskete kuritegude puhul, näiteks finantskuritegevus, pettused, korruptsioonijuhtumid. ja need on olulised äh, välja selgitada. olen nõus nende asjadega, mida ütlesid kolleegid, suur aitäh äh, tehtud töö eest, veel tulevikutöö eest juba ette tänu. oluline on see, et äh, keegi oleks, edastaks informat-, informatsiooni nii äh, struktuuride seest kui väljaspoolt, et rikkumisi vältida ja neid äh, päevavalgele tuua. selleks, et oleks sellist informatsiooni rohkem, on meil vaja kaitsta teavitajaid, nii et äh, meil oleksid ühtsed Euroopa Liidu õigussätted selle kohta. kaitset on vaja inimestele, kaitset äh, negatiivsete mõjude eest, äh, mis puudutab nende äh, professionaalset äh, karjääri ja eraelu ning ka eraelu puutumatuse kaitset. aga mulle on tähtis see veel ka seetõttu, et just need inimesed, kellel on see kodanikujulgus, need, kes institutsioonidega tahavad koostööd teha nendele on vaja äh, anda uut usaldust institutsioonide vastu, sellepärast on meie tehtav töö väga tähtis ja nii, nagu raportöör juba ütles, oleks võimalik seda kiirendada ehk natuke seda teemat, sellepärast et tegemist on tähtsa instrumendiga, eriti just äh, finantskuritegevust äh, vastases võitluses ja kuritegude avastamisel. ja sellepärast toetan ma täielikult seda, mis on siiani tehtud, suur tänu! suur tänu, Katariina, kas äh, raportöör võtaks seda kokku? suur tänu teile. Äh, suur aitäh teile arusaamast ja suur aitäh panuste eest. ütlen, et muudatusettepanekute tegemise aeg on äh, neljas juuli. tähtajana no,, nii et kui tahate veel omalt poolt midagi panustada, siis ma arvan, et me oleme valmis neid arvamusi arvesse võtma ja kaasama ning teeme endast parima ja suur aitäh veel kord lõpetuseks. suur aitäh, head kolleegid, ütleme nüüd esimees, suur aitäh, et te jäite ikkagi siia lõpuni kohale, suur aitäh meie töötajatele ja kaunist nädala lõppu. kas on ka muud küsimused? ei, kahekümne kuues juuni järgmine koosolek, nii et lõpetame, aitäh kolleegid!